Good afternoon, colleagues. Um... tere päevast, kallid kolleegid, tere tulemast tagasi ja head uut aastat kõigile. alustan koosolekuga ja võtame esimese asjana vastu päevakorra punktid neli kuni neliteist, mis puudutavad ähm, eelarve täitmisele heakskiidu andmist, on edasi lükatud libe kohtumisele neljateistkümnendal jaanuaril, see on ainus muudatus päevakorras ja kui vastuväiteid ei ole, on päevakord muudetud kujul ka kinnitatud. aitäh teile ja kallid kolleegid, täna on meil siis ainult üks äh, punkt päevakorras ja me keskendume siis siis äh, äh, madalmaade eesistumise aja prioriteetidele ja äh, läti, iiri ja horvaatia keeles meil tõlget ei ole, ütlen ma siia vahepeale ja peaksin tegelikult räägime koordinaatorite soovitustest ka enne, kui me Hollandi teema juurde edasi liigume. Eh, mis puudutab artiklit kakssada viis, siis eh, proua Monika Holmaier on eh, pandud raportööriks direktiivi eelnõuks, mis puudutab terrorismivastast võitlust. ja koordinaatorite soovituste nimekiri on veebis ka äh, koosoleku dokumentide hulgas äh, kättesaadavaks tehtud, kas te toetate soovitusi? Äh, sellega on need siis kinnitatud ja nüüd läheme siis meie ainukese päevakorrapunkti juurde tänases päevakorras ja kolleegid, minupoolne ettepanek on, et me äh, lõpetaksime töö kella äh, viiest, koordinaatorite koosolek algab kell pool kuus, kõiki koordinaatoreid ma veel siin ei näe. ma ei hakka seetõttu küsima siis seda, kas me koordinaatorite koosolekuga saame algust teha juba kella viiest, vaatame, kuidas äh, asjad kulgevad. igal juhul härra minister peab ka teatud hetkel lahkuma, et äh, min-, lahkuda, lahkuma, et minna teise komisjoni edasi, aga igal juhul äh, nüüd äh, annangi sõna Art van der Störile, kes on julgeoleku- ja justiitsminister ja sõna saab ka Klaas Dirkhoff, kes on ähm, Justiitsministeeriumi riigisekretär ja migratsiooniminister. meil on väga hea meel, et te siin olete selleks, et rääkida madalmaade eesistumisperioodi prioriteetidest ja tahaksin tervitada tervet eesistumismeeskonda ja me Äh, ootame pikisilmi järgnevat kuute kuud äh, ja loodame, et äh, teie eesistumine saab olema väga produktiivne. tere tulemast teile kõigile! minupoolne ettepanek on ministritele järgmine, et palun piirake oma sõnavõttu kümne minutiga kõneleja kohta ja siis saavad koordinaatorid ja saadikud võimaluse esitada küsimusi ja siis meil on mõistlikult aega selleks, et pidada arutelu siin omakeskis kuni kella viieni kõigepealt annan siis sõna härra Art Vanderstöörile, kes on julgeoleku- ja justiitsminister, palun, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. Euroopa äh, on üles ehitatud vabadusele, demokraatiale ja õiglusele. ja äh, need on põhimõtted, mis on meie õigusriike kujundanud ja ähm, me ei räägi siin mitte ainult Prantsuse või Suurbritannia või Saksa väärtustest, vaid universaalsetest väärtustest ja kui äh, on äh, üks äh, minister, kes äh, mõistab selle, nende põhimõtete olulisust äh,, siis selleks on just äh, justiitsminister äh, Äh, migratsiooniministrina härra Tjekov äh, vastutab äh, migratsiooniteemalistele küsimustele vastamise eest ja mina vastan siis julgeoleku ja justiitsvaldkonna küsimustele. me mõlemad saame aru sellest, et ääretult oluline on teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. ma olen juba parlamendiga kokku äh, puutunud äh, ja parlamendisaadikutega samamoodi viimase aasta jooksul, kui ma siin Brüsselis olen käinud ja me teame täielikult seda, et Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon on Euroopa Liidu äh, nurgakivideks. üks institutsioon ei saa toimida teisteta ja seetõttu on mul väga hea meel täna siin rääkida nõukogu prioriteetidest madalmaade eesistumise ajal. kõigepealt tahaksin rääkida nendest valdkondadest, mis nõukogu jaoks on väga olulised praegusel hetkel ja siis lõpetuseks räägin siseasjadest ja justiitsküsimustest küsimustest ja kodanikuvabadustest, mis meie jaoks on meie eesistumise ajal eriti olulised. Te kindlasti mõistate, et terrorismi ja radikaliseerimise vastane võitlus on väga olulisel kohal meie tegevuskavas Äh, väga palju ohvreid äh, on meie liikmesriikides olnud äh, terrorismil eelmisel aastal ja ma tahaksin väljendada oma solidaarsust kõikide puudutatud riikidega ja eriti just Prantsusmaaga. mis tahes meetmeid Euroopa vastuseks ka tarvitusele võtab, peame me alati püüdlema tasakaalu poole. tasakaalu poole kait-, kaitsmaks äh, äh, õigusriigi põhimõtteid ja kodanike õigusi äh, ja me peame selle tasakaalustama kurjategijate karistamise valdkonnaga. ja kui me mõtleme hiljutistele Pariisi rünnakutele, eh, siis eh, mm, selle järgselt on eh, tuldud välja seadusloomeliste ettepanekutega ja nendega mm, tegelemist on kiirendatud, näiteks EKRE-st puudutav valdkond ja kõik need valdkonnad on väga olulised ja tervitatavad sammud ja äh, direktiivid terrorismi küsimuses aitavad meil võidelda paremini terrorismi vastu, äh, võidelda nende vastu, kes ähm, liiguvad erinevatesse riikidesse terrorist-, terroristlike rünnakute toimepanemise eesmärgil või äh, saavad terroristlikke mm, koolitusi. ja mul on hea meel ka selle üle, et jõutud on kompromissile ähm, selles osas, mis puudutab lennureisijate alast dokumenti, ma tahaksin tänada härra Kirkhopi ja teisi asjakohasuse ja paindlikkuse eest. meie teeme omalt poolt kõik selleks, et PNR direktiiv võimalikult kiiresti ellu rakenduks. ma tahaksin tänada ka teie komisjoni, eriti just äh, raportööri Jan-Philipp Albrechti ja Marju Lauristini, äh, nende poolt tehtud äh, tõsise töö eest selleks, et andmekaitsepaketi osas kokkuleppele on jõutud Ehm, nii nemad kui Luksemburg eesistujana näitasid äh, üles ähm, juhtrolli selles valdkonnas ja eesistujana meie tahame teie komisjoniga teha koostööd selleks, et äh, selle seadusloomelise paketiga lõpule jõutaks. ja äh, nüüd uuendatud Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend võimaldab meil tõhusamalt vastata toimuvatele sündmustele. Hollandi eesistujana keskendub selle rakendamisele. see nõuab ühist tegevust, kuhu peavad olema kaasatud Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. Luksemburgi eesistuja tööd jätkab nüüd Holland ja pärast seda Slovakkia ja äh, Malta ehk siis eesist-, eesistujate trio. me tahame jõuda käegakatsutavate tulemusteni ka koostöös Euroopa Parlamendiga ja loomulikult me kõik hindame kõrgelt teie seisukohti. lisaks sellele jätkame me tööd praeguse seadusloomelise tegevuskava kallal, eriti mis puudutab ähm, ettepanekut äh, Euroopa ülese prokuröri ametikoha loomiseks Holland eesistujana eh, tahab eh, tehtud tööga edasi minna. Luksemburgi eesistujana suutis esialgselt eh, lõpule viia esimese viie peatüki pea kõik artiklid, need puudutavad selle ametikoha ülesehitust ja uurimuste läbi, uurimiste läbiviimist ja muud sarnast. Holland eesistujana kindlasti jätkab sealt edasiminekut selleks, et esialgselt lõpetada teised pead tükid ja selleks, et hakata tegema koostööd välispartneritega. eesistuja on võtnud arvesse ähm, selleteemalise Euroopa Parlamendi raporti ähm, sisu ja loomulikult ähm, me jätkame ka koostööd selles vallas ja vajadusel ka teie uue raportööri Barbara Materaga. kõigepealt ma tahaksin öelda ka seda, et täna alustas esimene ähm, töörühm tööd äh, artiklite viiskümmend kuus kuni kuuskümmend üks kallal ehk siis juba täna on eesistuja sellealase tööga alustanud. ja pettusevastane direktiiv, mis puudutab äh, finantshuvisid ehk siis BNF direktiiv ähm, äh,, siin on ka väga vastuolulisi küsimusi. Hollandi eesistujana tahab kindlasti nõukogus jätkata arutelusid nendel teemadel, need said alguse juba Luksemburgi eesistumise ajal ja me tahame analüüsida kõiki olulisi aspekte, ähm, mis puudutab selliste kuritegude ähm, kohtusse andmist ja uurimist Äh, Luksemburgi eesistumise all jõuti kokkuleppele äh, Euroopa Parlamendiga direktiivi osas, mis puudutab äh, süütuse presumptsiooni ja ka lapsi. Nadeli Kiisberg, raportöör, ja Katariina Genitši, ka raportöör, väärivad meie kiitust tehtud töö eest. mis puudutab õigusabialast dokumenti, siis ma loodan teha koostööd raportöör Jungiga mis puudutab küberkuritegevust, siis äh, Hollandi ambitsiooniks äh, on äh, jõuda kübervaldkonna jurisdiktsiooni küsimustes kokkulepetele. siin valdkonnas on väga mm, laiaulatuslikke avalikke arutelusid toimunud ja me tahame kindlasti nendega jätkata nii palju kui võimalik, me kindlasti võtame tarvitusele kõik Euroopa Liidu poliitikad ja vahendid selleks, et tulla välja vajaduse korral uute vahenditega ja instrumentidega mis puudutab äh, elektroonilisi tõendusmaterjale, äh, siis äh, selles valdkonnas saavutatu Luksemburgi eesistuja poolt on heaks aluseks meie tööle. lugupeetud daamid ja härrad, küberjulgeolek on teema, mis meie jaoks eesistujana on väga oluline. turvaline mm, digitaalne turg on väga oluliseks jõuks, kui me räägime oma majanduslikust ja kultuurilisest ja sotsiaalsest arengust. me tahame tugevdada ennetustööd, mm, parandada teadlikkust ja edendada avalikku ja erasektori partnerlussuhteid ühendatud Euroopa mm, hüve Eh, on avastanud aga ka eh, rahvusvahelised kurjategijad ja sellise küberkuritegevuse eh, valdkonnale tuleb panna lõpp, tuleb teha lõpp ja seetõttu me tahame parandada koostööd asjaomaste teenistuste vahel. me mm, korraldame oma eesistumise ajal ka asjaomaseid konverentse inimkaubanduse valdkonnas, migrantidega salakaubitsemise valdkonnas ja organiseeritud kuritegevusele lähenemise valdkonnas ja ma tahaksin mainida ka teemat, mis on selle komisjoni eh, südamelähedane teema. õigusriiklus ei ole mitte ainult oluline põhimõte, vaid otsustava tähtsusega põhimõte Euroopa koostöö toimimisel. ja selleks, et edendada eh, õigusriiklust ja kaitsta seda Euroopa Liidus, on nõukogu võtnud vastu järeldused, eh, millega pandi paika iga-aastane poliitiline dialoog liikmesriikide vahel. nõukogu mm, viis läbi seitsmeteistkümnendal novembril eelmisel aastal oma esimese sellealase dialoogi ja Holland korraldab teise sellise arutelu ähm, minu äh, kolleegi ähm, juhtimise all maikuus üldasjade nõukogul sel aastal lisaks sellele me kindlasti äh, liigume edasi sellelt baasilt, mida saavutas ähm, Luksemburg eesistujana, äh, mis puudutab ähm, inimõiguste üldkonventsiooni. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, ma rõhutan veel kord, kui oluline on üle-euroopaline koostöö ja mina tahaksin selles vaimus jätkata järgneva kuue kuu jooksul meievahelist dialoogi. ma ootan pikisilmi võimalust teha koostööd Euroopa Parlamendiga, aitäh! suur tänu, härra minister. järgmisena saab sõna minister Taikov. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud ka minul on väga hea võima-, hea meel selle üle, et kutsusite meid külla, et me saaksime mõtteid vahetada peaasjalikult rändepoliitika teemadel. ma ei pea siin ilmselt enam rõhutama seda, kui oluline on see teema liikmesriikidele ja Euroopa Liidule tervikuna ja millised võivad olla selle mõjud, kui me ei leia häid lahendusi mul on eriti hea meel osaleda tänasel kohtumisel sellepärast, et et ma olen veendunud selles, et koostöö on ainus viis need meie sees on probleemid lahendada, lahendada ei suuda need ükski, üksinda ükski liikmesriik ega ka Euroopa Liit mõte. meie prioriteet eh, nõukogu eesistujana me räägime kogu aeg eesistumisest, aga me oleme muidugi ainult ülemkogu eesistuja, meie peamine eesmärk on jõuda kokkuleppele liikmesriikide vahel kõigepealt ja siis Euroopa Parlamendiga ja komisjoniga selleks, et äh, kaasotsustusmenetluse kohaselt äh, me kõik täidaksime meie ees seisvaid ülesandeid. konsultatsioon, tegemist on praegu nii-öelda pagulaskriisiga. loomulikult pagulaste endi jaoks on see täielik kriis me oleme kõik äh, näinud äh, pilte, videoid sellest, mis toimub. meie saame loomulikult kas lehe kinni panna või teleka välja lülitada ja ennast eemaldada nendest küsimustest. aga see ei tähenda seda, et need probleemid kaovad, äh, reaalsus jääb selliseks, nagu ta on ikkagi, nii et lahendused tuleb leida aga mitte ainult institutsionaalsel tasandil, vaid valitsuse tasandil, need on ähm, tõsised teemad, inimesed kannatavad iga päev kusagil, kui me lahendusi ei leia. inimesed, kes otsivad paremat tulevikku, tulevad selle jaoks Euroopasse, tegelikult on äh, ka südametute ja kalkide kurjategijate peamisteks ohvriteks, kes äh, suruvad nad siis äh, paatidele millega saadavad nad Ulgumerele. ja loomulikult tähendab see seda, et me peame defineerima pagulas öö, äh, mõiste kui sellise, aga tagame ka selle, et need inimesed, kes selle mõiste alla siis ei lähe, äh, saadetaks tagasi, aga kaitsma peame loomulikult neid inimesi, kes põgenevad sõja ja rõhumise eest, aga tegemist ei ole uste avamisega kõikidele, see survestaks liialt äh, meie ühiskondi ja Euroopa institutsiooni Euro Euroopat. Äh, selleks aga tuleb keskenduda pika aega, pikaajalistele perspektiividele. me peame tegelema rände juurtega, põhjustega, miks inimesed liikuma on hakanud loomulikult on meil vaja ka kaasaegsemat varjupaigasüsteemi, me peame kandma oma vastutust mitte ainult Euroopa pinnal, vaid äh, olema aktiivsemad ka nendes piirkondades, kust pagulased on pärit. ja on käes äh, aeg äh, ka selleks, et me näitaksime inimestele, mida me oleme teinud, me peame neile suutma tõestada, et me suudame neid vooge hoida kontrolli all, et me viime ellu seda, mida me peame vajalikuks, aga me peame mõtlema ka nende inimeste, meie inimeste tõsistele muredele ja, ja mõtlema sellele, et meie ühiskondadel on varjupaiga andmise osas teatud piirid. kuid eh, jah, selleks, et me suudaksime rahvale näidata seda, et me suudame olukorra hoida kontrolli all, peame me tegema koostööd Euroopa tasandil äh, eurooplased peavad midagi ette võtma jah liikmesriigid võivad üksinda saavutada ainult seda et lükkavad probleemi kellegi teise õlule või lükkavad edasi äh, aga üksinda nad mitte midagi muud ei, ei saagi teha ja lahendused peavad tulema euroopa tasandilt ja meie tahaksime et need asjad oleks siis ära silutud nii kiiresti kui võimalik ülesanne meie ees on muidugi kohutuv kohutav me anname endast äh, parima selleks, et Euroopa mitte ainult ei tuleks sellest kriisist välja, vaid oleks ka tulevikuks äh, vastupidavam. tegemist ei ole sugugi mingisuguse äh, äh, lühiajalise probleemiga, me peame realistlikult otsima lahendusi. pagulaste vood küll on pannud surve alla praegu Schengeni süsteemi, meie välispiirid ei toimi nii hästi, kui me oleksime tahtnud näha ja see mõjutab loomulikult äh, laiemalt ka Euroopa õigustikku kui sellist, näiteks Dublini määrust. Euroopa rahvas näeb, et me ei ole suutnud asju saada kontrolli alla, äh, meil ei ole kontrolli pagulasvoogude üle ja see loomulikult tekitab pinget ja isegi ebausald-, vabandust, usaldamatust rahva seas jah, võib-olla need tunded ei ole realistlikud äh, või faktidel põhinevad, aga äh, lihtsalt sellised tunded Euroopas on äh, väga esile kerkinud ja sellega tuleb ka midagi ette võtta. ja Euroopa institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament, peavad näitama seda, et me suudame asjad kontrolli alla saada. et me ei ole siin ainult jututoaks kokku tulnud, vaid et leiame ka lahendusi, mida me suudame ellu viia julgeoleku küsimused, meie süsteemide jätkusuutlikkus sõltuvad sellest. selge on see, et imelahendust ei ole, ühtset ainsat lahendust ka ei ole, vaid me peame rääkima siiski äh, meetmete kogust, üleöö see ka ei ole võimalik. ja me peame vältima ka seda ohtu, et me liiga kaua mõtleme asjade üle järele ja ei vii ellu seda, milles oleme juba kokku leppinud. ja meie eesistumise e- aja eesmärgiks ongi tulla välja praegu sellest halvatu oleku süsteemi, e, situatsioonist ja hakata e-, asju ellu viima. viimastel kuudel oleme me tegelenud peaasjalikult nende asjade lahendamisega paberil ja asjade rakendamine on äh, raske ülesanne ja eeldab seega meie suuremat tähelepanu. näiteks ümberasustamise mehhanism, mis on äh, ajutine lahendus, äh, isegi selle saavutamine võttis aega ja tahaksin siinkohal muuseas tunnustust avaldada teile, Euroopa Parlamendile, teil läks asi kiiremini, teil ei olnud nii palju aega vaja, kui liikmesriikidel läks äh, nõukogus. see on veel pehmelt öeldud nii et ma loodan, et tulevikus äh, leitakse lahendused kiiremini ja, ja loodame, et täiesti sama äh, abivalmilt äh, suhtute ka teistes küsimustes siis rakendamisfaasile üleminekut. aga mis nüüd puudutab siis ähm, kokkulepitu rakendamist, kõige olulisemad on siis kriisikeskuste küsimused kriisikeskusi praegu luuakse, see on tähtis küsimus ja siis ümberasustamine, me peame vältima arutelusid selle kohta, et kes peab esimesena liigutama. vabandust, mis tuleb saavutada kõigepealt, kas kriisikeskuste võrgustik või ümberasustamine, ei, need peavad jooksma paralleelselt ja peame valvsalt vaatama seda, kuidas asjad lähevad registreerimise küsimus loomulikult on oluline, kuid ka ümberasustamine on sama tähtis rohkem tuleb tähelepanu pöörata ka erinevatele vastuvõtukeskustele, tuleb tagasi saata need inimesed, kellel ei ole õigust varjupaigale või pagulase staatusele ja tuleb loomulikult võidelda inimkaubitsemisega. sellele juurde veel arutelud äh, Schengeni ja Dublini üle. Need on ka põhimõttelise tähtsusega arutelud. arvestades, et äh, praegu on süsteemid sattunud surve alla ei ole meie tänased kokkulepped enam ajas vastupidavad aga olgem ausad mõned kokkulepped me teadsime kui me need vastu võtame üks hetk nad varisevad kokku ja kui me nüüd tõesti arvame et ainult need riigid kes äh, kuhu äh, pagulased esimesena sisenevad peavad selle probleemiga tegelema ja teised mitte siis siis loomulikult see süsteem äh, ei vastu ei pea me nägime ju seda, et tegelikkuses äh, asjad ei läinud nii, nagu me paberi peal ette nägime. ja me olime sellega isegi, leppisime isegi sellega sellepärast ka siin parlamendis, sest et see oli praktiliselt lihtsalt võimalik, aga nüüd on surve liiga suur, inimesi on liiga palju ja me ei saa öelda, et kõik kokkulepped äh, tuleb äh, prügikasti visata, aga ka ei saa öelda, et me jätkame nende samade lepingutega nii, nagu nad on, ilma et oleks solidaarsus või koorma jagamine sinna sisse kirjutatud. nüüd on meie ees äh, rida konkreetseid ettepanekuid komisjonilt või vähemalt nende teatis selle kohta, et ettepanekud tulevad lähikuudel ja kui me mõtleme siis sellele, et Euroopa piiri- ja rannikuvalvesüsteeme tahetakse toestada Euroopa-ülese süsteemiga, siis meie ees on tõsine ülesanne nõukogu eesistujana, me tahame, et meie eesistumise ajal nõukogu avalduse teeks selles küsimuses, aga oleks üsna mõistlik, ma arvan, et meil oleks kui meil oleks paigas suhtluskanalid teiega algusest peale, härra esimees et me saaksime mõtteid vahetada ja seda siis öö, äh, öö, äh, jooksvalt, sest et kui äh, me teame, mida teine pool mõtleb, siis on lihtsam jõuda ka kokkuleppele. ma olen väga entusiastlikult siin kohe mikrofoni haaranud, olen rääkinud kauem, kui ette oli nähtud ja sellega ma lõpetan. komisjonid tõesti terve rida ettepanekuid kaasotsustusmenetluse alast tööd ootame teiega palju, üritame äh, ähm, algusest peale teineteise seisukohad välja selgitada, vaadata, kus on võimalik institutsioonide ja liikmesriikide vahel leida ühisosa ja siis liikmesriigid, nende poliitikute ja teie parlamentääride ülesandes on siis otsustada, et kas te selle Hollandi poolt ehitatud silla ületate või ei. kõik need küsimused on Euroopale ja Euroopa Liidule tulevikuks väga tähtsad. Thank you very much, Mr Dykov um,. Thank you. suur tänu teile suur tänu teile, härra Teikhoff, härra Van der Stör, suur tänu, et te oma kõne eest kinni pidasite ning äh, hoiatuseks teile äh, sooviksin öelda, et meie kõnelejate nimekiri on nüüd koos ja ma tähenda, täheldasin äh, teie toonis juba seda, et tunnete, juba praegu olete tööga ülekoormatud ja see on alles algus, samas on aga see arusaadav, võttes arvesse, kui tohutult palju on teemasid, mis on seotud migratsiooniga ning äh, samuti ka meie õigusloomelise te küsimustega seotud äh, õigusasjade äh, ja seadustega seotud teemad ning äh, siin räägiti kolmepoolsetest läbirääkimistest ja nende ettevalmistusest. Te nägite viimase kuu, kuue kuu jooksul, kuidas äh, äh, meie liikmed, meie töötajad pingutasid kolmepoolsete läbirääkimiste nimel. oleme olnud siin väga tõhusad, väga produktiivsed viimase poole aasta jooksul. nüüd esitatakse teile aga küsimusi ja küsimusi kõikidel teemadel. see ei tähenda seda, et äh, Ehm, et äh, te saate niikuinii veel tagasi tulla, vastake, mida suudate ning äh, teie peate tegema õigusloomelise poole pealt, mida suudate, samm sammult. nagu seda ütlesime ka Luksemburgi eesistumisel, ega nemad tegid edusamme. kui te küsite, miks ma teid hoiatan, siis oodake ainult. ärge kriitikat isiklikult võtke, sest te just alustasite nii et äh, alustagem nüüd koordinaatoritega, kolleegid äh,, teeme nii, et koordinaatorid küsivad äh, ja hollandlased vastavad, kuna nad on hollandlased, siis nad väga pikalt ei lobise. kui see teile sobib, siis teeme nii. ja siis äh, saavad sõna ülejäänud saadikud, selleks on meil piisavalt aega äh,. asi on juba natuke untsu läinud, sest äh, Eh, kas Rahvapartei koordinaator on kohal, ei ole, kas keegi asendab teda, kui asendab, siis saab tema sõna, aga järgmisele, esimesele sõna järgi. suur tänu, suur tänu eh, Hollandi eesistujatele. üritan võimalikult lühidalt oma küsimusi esitada. esimene küsimus oleks, kas meil on ühisdefinitsioon sellele, mis on eh, küberkuritegu, kui keegi Eh, kui keegi näiteks läheb püstolitega panka röövima, on tegemist pangarööviga, kui keegi varastab eh, viiest, eh, viie panga arvetelt raha digitaalsete vahenditega, siis ei ole tegemist pangaröövi, vaid küberkuriteoga, miks? ning on see ju samuti pangarööv erinevate vahenditega, kas me oleme defineerinud seda, mida tähendab küberkuritegu ja kas te mõistate seda, et meil on vaja erinevaid meetmeid, et äh, selle küsimusega tegeleda, mul on äh, äh, võib-olla erinevaid ideid kuritegude kohta, nüüd terrorism, jah, me võime, võime teha endast kõik oleneva rahavoogude kontrollimiseks, aga kas olete kontaktis teistega, kas äh, äh, olete eh, mõelnud, kuidas tõkestada terrorismi finantstoetust, eh, näiteks sellistest riikidest pärit toetust nagu Türgi ja Saudi Araabia. kui me ei suuda seal seda pidurdada, siis võib-olla ei ole mõtet tegeleda ka Euroopast pärit rahalist tuge. terrorivastane võitlus sellisel kujul, nagu seda praegu Euroopas näeme, mina näen, et meil on vaja äh, paremini ära kasutada olemasolevaid meetmeid. nädalavahetusel lugesin äh, ajalehest, et üks Pariisi kurjategijatest äh, teeskles, et ta on põgenik Euroopas erinevates paikades erinevate nimede all. kuidas see võimalik on? ilmselgelt on äh, meil raskusi kõikide registreerimise ja sõrmejälgede võtmisega. kui oleksime seda teinud, siis oleksime äh, näinud, et tegemist on juba sellise inimesega, kes on süsteemis sees samade sõrmejälgede, kuid erinevate nimedega. võib-olla peaksime sellele keskenduma, mitte rääkima piiride sulgemisest ja sellest, et me kedagi enam sisse ei lase ja nüüd, mis puudutab immigratsiooni, siis kaasajastatud äh, äh, varjupaiga mudel, ma olen nõus sellega, et äh, pagulastel on vaja leida turvakohti päritoluriikides ja samuti transiitriikides. minu mulje aga on see, et me sooviksime, et pagulased jääksid kolmandatesse riikidesse, kuhu, kui me räägime Liibanonist, Jordaaniast, Türgist, Pakistanist, siis need on riigid, mis on palju eh, vaesemad kui Euroopa riigid. kas on tõesti eesmärgiks siis see, et pagulased jääksid ainult sinna, ma ei usu, ega et teie seda sooviksite, kui aga soovime tugevdada kolmandaid riike selles piirkonnas, siis peame olema hea eeskuju selles osas, kuidas pagulasi kohelda, peame oma kodused tööd ära tegema. mitte ainult vastuvõtu ja registreerimise, vaid ka ümberpaigutuse ja integreerimise osas sooviksin ka lühikese märkuse teha selle kohta, et aeg-ajalt öeldakse, et meie kodanikud ei soovi pagulasi. loomulikult ütlevad nad seda, sest paljud poliitikud, äh, avaliku elu tegelased seda ütlevad ning äh, tihti pole ühtegi parteid ega valitsust, kes ütleks, et selline asi on vale. inimesed on pettunud, et ei näe uusi lahendusi, seega nad loomulikult sellist mõttekäigu järgivad aga meil on vaja Euroopa tasandit, meil on vaja poliitilist liidri rolli ka liikmesriikide poolt, et selliste küsimustega tegeleda ning veel üks väga lühike märkus Schengeni kohta. mis puudutab nüüd migratsioonivoogusid ja terrorismi, arvatavad paljud, et me peaksime äh, sulgema Schengeni ning taas hakkama kontrollima oma riigi piire. kuid äh, see, ma olen täiesti veendunud, ei aita pagulaste voogusid vähendada ning teiseks, kui me oma liikmesriikide piirid sulgeme, peaksime arvesse võtma seda, et see ei ole mitte ainult vale lahendus migratsiooniprobleemi lahendamiseks, vaid see mõjutab ka kõvasti meie majanduslikku olukorda liikmesriikides ning võin teile öelda, et äh, Äh, toetame teid, loodetavasti astute õige sammu edasi lahenduse leidmiseks ning ka kaasate kõiki liikmesriike immigrantide probleemi lahendamiseks Euroopas ja väljaspool Euroopat paremini, kui seda viimase aasta jooksul tehtud on. suur tänu ja härra Kõrkobetseri nimel. suur tänu teile, esimees. suur, äh, sooviksin kõigile head uut aastat, meil on väga väl-, äh, kutsete rikas uus aasta ees sooviksin eriti tervitada Hollandi eesistumist ja eriti sooviksin tervitada neid põhimõtteid ja teemasid, mis on välja pakutud sooviksin lühidalt äh, mõnda neist mainida ja samuti rääkida ka äh, immigratsioonist ja spetsiifilisematest küsimustest. kõigepealt äh, on väga hea, et soovitakse keskenduda meie lisandväärtuse põhiküsimustele, sellele, mida liikmesriigid ise saavad ära teha, see on, tundub minu meelest väga mõistlik lahendus olevat. keskenduma peab koostööle, see on vajalikum kui kunagi varem sest Euroopas on praegu, äh, praegusel keerulisel ajal väga vajalik, koostöö on väga vajalik ja ma tahaksin sellele, selle toetamist äh, äh, väga omalt poolt toetada ning teiseks Euroopa, Euroopa Liit ja Euroopa liikmesriigid peaksid olema tugevamad ning paremini hakkama saama maailma pool maailmas tekivate väljakutsete ja probleemidega. me teame juba äh, kõike, millega on seotud meie äh, julgeoleku ja turvalisuse probleemid ning sooviksin siinkohal mainida ka seda, et Hollandi eesistuja, samuti ka Slovakkia ja Malta järgnevad eesistumised äh, Äh, on riigid, äh, mis peaks meid äh, kõiki edasi aitama ning mul on äärmiselt hea meel, et tehakse koostööd tulevaste eesistumistega, see on hea Euroopa jaoks, see on hea tulevaste eesistumiste jaoks. nüüd, kui spetsiifilisemalt rääkida, siis sooviksin rääkida siin Dublinist. on äärmiselt oluline, et Dublini mm, nüüd uuesti üle vaadatakse, see on võtmetähtsusega äh, meil äh, oleks vaja, et Dublini tingimustes kõik liikmesriigid äh, kinni peaksid. kõik, äh, kogu seda määrust peaks täielikult täitma, olgu sellest lõpuni, peaks olema võib-olla ka side Schengeni staatuse ja kohustuse vahel oma kohustusi piisavalt hästi täita. ma tahaksin teada, kas on olemas äh, Eh, mingisuguseid hinnanguid eh, koostöö jõupingutuste osas, mida Dublin eh, meilt nõuab ning teine küsimus puudutab radikaliseerumist no,. oleme sellest siin komisjonis üsnagi palju rääkinud, oleme kogu parlamendi sellest üsna palju rääkinud, korduvalt olen öelnud, nagu seda teisedki on öelnud, et radikaliseerumine on tegelikult Euroopas sisene probleem, meie äh, oleme vastutavad selle eest, mis meie silme all toimub. tunnen isiklikku vastutust, olen kindel, et kõik õigusloomelise tööga tegelevad inimesed tunnevad, ma arvan, et ka meie esindajad komisjonis ja eesistuja juures tunnevad seda. kui meil oleks õiguslikud äh, instrumendid, mis aitavad kinni pidada ja süüti mõista terroriste eh, on äärmiselt olulised, minu jaoks väga tähtsad, kuid arvan, et peaksime vaatama olukorda ka rohujuure tasandilt, peaksime vaatama olukorda holistiliselt. radikaliseerumine tuleb peatada juba algfaasis ja mitte nagu, kui me kipume tegema eh, lihtsalt eh, siis, kui see meile sobib sooviksin teada, mida soovib eesistujariik teha selleks, et äh, seda küsimust edasi viia äh, oma eesistumise ajal. muidu aga hea meel teid näha, teeme kõik selleks, et teid äh, aidata, koostööd teha eesmärkide saavutamisel. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna proua Vikström. suur tänu teile, esimees, ma sooviksin samuti tervitada Hollandi eesistumist, ootame teiega koostööd, sooviksin rõhutada ka seda, mida siin öeldi, et teie saat-, võtate eesistumise enda peale väga keerulisel, olulisel ajal kogu Euroopa Liidu jaoks. oleme siin selleks, et teiega koostööd teha, ootame seda väga. sooviksin mõningaid punkte esile tõsta, millega peaksime eesistumise ajal tegelema. kõigepealt Luksemburgi eesistumise ajal äh, üritati eh, teha kõik selleks, et liikmesriigid võrdselt tes eh, tingimustes osaleks ümberpaigutusprogrammis. nüüd näeme, nägime, milline on komisjoni aruanne selle kohta, mis esitati möödunud nädalal ning see on eh, pehmelt öeldes pettumust valmistav. täpsemalt oleks, täpsem oleks öelda, et see on masendav, kui me näeme, mida me oleme lubanud teha Te mainisite, minister, et parlament tegi oma tööd kiiresti, meie suutsime oma tööga ühele poole saada kolme päevaga, nõukogu pole endiselt äh, omadega ühele poole saanud, nii et te olete väga palju, peate ära tegema, et see meeskonnatöö, mille rõhu, tähtsust te rõhustasite, äh, edasi toimuks. kuidas äh, siis liikmesriike survestada selle nimel, et nad lubaks koostööd teha ning et nad äh, panustaks õiglaselt, et me näeks äh, tegelikku tegevust ümberpaigutusskeemide ähm, jõustamisel. nüüd see, mis puudutab uusi Dublini ettepanekuid. enne aasta lõppu äh, Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond tegi ettepaneku miinimum lähenemine vastu võtta selles osas, mis puudutab siis äh, Ehm, saatjateta alaealisi. see puudutab kohtuotsuseid, mis on konkreetselt seotud äh, saatjateta alaealistega. E, kuid õnnetuseks see ettepanek läbi ei e, läinud, see, see siseasjade nõukogus ning ma sooviksin teada, kuidas teie eesistumine kavatseb selles olulises, e, väikses, kuid olulises küsimuses edasi minna samuti ei saa me teiega täna rääkida siin mainimata eh, põhiõigusi ähm, ja õigusriigi Euroopa Liidus mitte ainult sellepärast, et me räägime sellest pidevalt, vaid sellepärast, et me räägime põhiväärtustest, millele rajaneb Euroopa Liit. Need väärtused on aga ohus enamuses liikmesriikides, võiksin siin mainida Ungarit ja sooviksin siinkohal mainida ka Poolat näeme murettekitavat äh, trende paljudes liikmesriikides. kas äh, Hollandi eesistumine kavatseb omapoolset algatust selles valdkonnas, et Euroopa lõpuks ometi näeks, et nõukogu taganeks äh, sellest poliitilisest vaikusest, mugavast poliitilisest vaikusest, kus et turdaks sellest nurgast välja, kus nii kaua istutud on, mis ei ole kasulik mitte kellelegi, kui äh, ainult neile, kes meie põhiõigusi ja põhiväärtusi õõnestavad. oleks huvitav näha, kas lõpuks ometi äh, üks eesistumine soovib selles osas midagi ära teha, sest see on nii tähtis. suur tänu ning äh, kuue fraktsioonist härra De Jong. suur tänu kasutan ära võimalust teiega rääkida hollandi keeles. loomulikult soovin samuti kõike head, palju edu eesistujariigile ning äh, loodetavasti on meil võimalik saada häid tulemusi praeguse kriisi ähm, lahendamisel loodetakse, loodetavasti suudetakse leida häid lahendusi, mis oleks kõikide huvides. sooviksin lisada ka seda, et eh, eesistumine, see on nagu üldine kommentaar. Eh, eh, on praegu väga pragmaatiline, üritab inimesi omavahel kokku viia. ning nii on võib-olla võimalik kompromisse leida Holland on alati olnud riik, mis on inimõiguste eest võidelnud, inimõigused peaks olema meie esimene moto järgmise kuue kuu jooksul. räägite siin õigusriigi tähtsusest, see paneb mu mõtlema näiteks kohtunike ametisse määramise peale tundub, et eh, tundub, et üldasjade nõukogus toimub arutelu sellel teemal. kui mina oleksin minister, siis ma läheksin oma Poola kolleegi juurde, et öelda, et õigusriigi küsimus on minu jaoks üks tähtsamaid järgmise poolaasta jooksul näen, et äh, on nagu tahtepuudus äh, tegutsema hakata. ja õigusabi äh, peaks samuti selle alla käima, õigusabi on ju kokkuvõttes ähm, inimõigus. ma hea meelega ajaksin asju Hollandi eesistumisega, loodetavasti suudame me edusamme teha ning tuleksin nüüd äh, põgenike, pagulaste juurde, see, mis ma ütlesin, on siin eriti oluline. me ei äh, saa äh, välja töötada pikaajalisi lahendusi, kui me ei suuda kohe kohapeal tegutseda, praegune olukord äärmiselt segane, seda pagulaste endi jaoks tegemist on inimestega, keda ei võeta korralikult vastu, neil ei ole äh, mingisugust lootust, et nende äh, küsimused kiiresti arutusele tuleksid. ja kui ma nüüd kuulen, kuidas te räägite siin vastumeelselt äh, hotspotide osas edusammude tegemisest, kui me ei suuda entusiastlikult rääkida, siis tahaksin öelda, et tegemist ei ole sellise asjaga, eh, mis eh, eh, oleks kohe lahendatav, meil on vaja Euroopas lahendusi leida, meil on vaja, et eesistujariik oleks pühendunud asja lahendamisele, tegemist on spetsiifilise, väga akuutse probleemiga. näiteks Galees on olukord eriti kriitiline, kus tuhat, kaks tuhat viissada inimest põhimõtteliselt äh, magavad mudas äh, ning äh, ning mingisugune transport on aina keerulis, igasugune transport on keerulisemaks muutunud. praegusel hetkel on Belgia valitsus äärmiselt mures ja on vaja konkreetseid samme astuda lühikese aja jooksul E, nii et äh, Prantsusmaa lihtsalt ei piirdu äh, kõrvalevaatamisega e, ja neile tuleb anda kas asüüli Prantsusmaal või siis anda võimalus seal tagasi minna. proua Sargentini, palun. suur aitäh. mina tahaksin omalt poolt ka tervitada kahte ministrit siia tulemast ja tahaksin neid tänada. kui nüüd vaadata puudutas põhiseaduslikku kohut, siis me peame äh, nõudma, et härra Tusk teeks midagi tõhusamat, sellepärast et meid muidu ähvardab juhtimiskriis ja Holland eesistujana peab siin midagi ära tegema. Te peate meile selgitama, milline on olukord Poolas ja te peate äh, tagama selle, et nõukogus oleks toetus sellele, et tegeletakse sellise demokraatia vastase lähenemisega. mida on Holland teinud Äh, enne eesistumise algust te olete rääkinud äh, teatud äh, inimeste reisipiirangutest, ma räägin nendest inimestest, kes peavad vihakõnesid. ma tahaksin teada, milline on olukord selles valdkonnas, Hed Vildes ei saanud Ühendkuningriiki minna. kas tema on ka keegi, kes peab vihakõnesid või siis pigem mitte? kas me räägime ainult usust, kas me teame, milline olukord on tegelikult, kui me vihakõnedest räägime, mida me silmas peame? Hollandi kohus on nüüd öelnud, et nad ei saada Ungarisse enam inimesi välja, sellepärast et äh, Ungari olukord on nii murettekitav ja pingeline, et äh, Euroopa Inimõiguste konventsiooni artiklis kolm sisalduvad tingimused ei ole täidetud, kas me ei peaks mitte arutama Euroopa vahistamismäärusega seonduvat ja võib-olla tuleks see ka üle vaadata, selleks et äh, Ähm, menetluse käigus oleks võimalik äh, kahtlusalused ka kaitsta ja siin küsiti küsimus ka küberkuritegevuse ja küberjulgeoleku kohta. sellega seoses ma tahaksingi teada, äh, milline on teie definitsioon või nägemus äh, sisesest julgeolekust ja te, te tahate tegeleda küberjulgeolekuga, kuid määratlused on siin vägagi erinevad, kui me räägime sisesest julgeolekust. me kõneleme Äh, ju piiriülesest ohust ja sellega ei ole võimalik võidelda, kui puudub ühine määratlus. ja nüüd pagulased ja sisseränne. eile äh, Bidenhof, äh, mis on üks Hollandi teleprogramm, väitis, et me peame lõpetama täielikult igasuguse migratsiooni, migratsioonivood tuleb viia nullini ja ainult siis äh, tohib Euroopa Liit Türgile maksin teada, et kas seda teie oma eesistumise ajal äh, püüategi saavutada kas te võiksite midagi nende maksete koha pealt ka öelda, sellepärast et eh, nii palju, kui mina tean, siis kolmest miljardist ei ole veel praegu midagi makstud ja praegusel hetkel kõik eh, riigid eh, kaklevad selle üle, kes mida peaks millal maksma. ja kui nüüd vaadata neid arvusid, mida Euroopa Komisjon iga paari päeva tagant ajakohastab, siis Itaaliast ja Kreekast pärit pagulaste ümberasustamise kontekstis Holland Äh, ütles poolteist kuud tagasi, et nemad on valmis äh, võtma esimesest, esimesed sada pagulast äh, tuhande viiesajast, võib-olla isegi rohkemast kui tuhande viiesajast, aga nad on valmis võtma nüüd sada. aga nüüd vahepeal ma rohkem sellest midagi kuulnud ei ole ma arvan, et me ei peaks arutama seda küsimust mitte ainult siis, kui meil mingisugune hotspoti teema jälle esile kerkib, me ei tohiks äh, ainult äh, teineteise suunas äh, sõrme vibutada, me peame vaatama ka, mida praktiliselt saab ära teha, oleks hea, kui Holland midagi reaalselt ka ära teeks ja need pagulased oma riikiga võtaks, Luksemburg on seda juba teinud, nemad on juba küll mõned pagulased endale võtnud, neid on küll üsna vähe olnud, aga tegemist on ka väikese riigiga. ja nüüd piirikontrolli küsimus, kas te võiksite palun äh, selgitada äh, mõne sõnaga seda ettepanekut, äh, millega siin keegi ka välja tuli, et meil peaks olema mini-Schengen. eilses äh, telesaates jäi see teema natukene nagu õhku. peaminister aga ütles, et kui me ei suuda vähendada pagulaste sissevoogu äh, olulisel määral, siis äh, Holland äh, võtab tarvitusele ühepoolsed sammud, ma tahaksin teada, mida see tähendab. Ähm, proua Ferrara, palun. suur aitäh, tere päevast, ministrid teile lisaks konkreetsetele seadusandlikule, seadusandlikutele ettepanekutele, mille kallal me loomulikult peame jätkuvalt tõsist tööd tegema, arvan ma, et me peame keskenduma ka koostööle liikmesriikide vahel. ma arvan, et see on just otsustava tähtsusega. see on kõige tuumaks see, mida ma kavatsen öelda, võib olla küll ilmselge, aga see on olulise tähtsusega, kui puudub tõeline koostöö liikmesriikide vahel, kui puudub soov liikmesriikide vahel koostööd teha, siis eh, ei ole võimalik mitte mingisuguse instrumendi abil midagi muuta ei ole mõtet mingite lahendustega välja tulla, kui riigid tegelikult omavahel koostööd teha ei taha me oleme seda juba ka näinud. iga ettepanek, iga tekst, mis Euroopa Parlamendist on välja läinud Äh, jõudis nõukogusse, kuid äh, seal muutus komistuskiviks äh, ja toimunud on koosolekuid koosolekute järel, kus neid dokumente on täielikult lahjendatud, me oleme näinud, mis hiljuti Pariisis aset leidis ja see näitab, milline on meie probleem luureandmete ja teabevahetuse valdkonnas, ehk siis teave oli olemas, aga teabevahetust ei toimunud. ja kuna liikmesriigid ei taha koostööd teha, siis sellest probleem tulenebki. me näeme räägime selles kontekstis terrorismivastasest võitlusest, nagu teie ka juba ütlesite, aga see on seotud ka võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega üldiselt. ma usun, et me saaksime palju tõhusamalt toimida, aga esimeseks sammuks peab olema see, et liikmesriikidel oleks soov omavahel koostööd teha. me peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik äh, ühenduse tasandilt asjale läheneda, mitte valitsuste vaheliselt tasandilt asjale läheneda me räägime sageli varjupaigast ja vastuvõtmisest, aga see süsteem, mida me praegu äh, paika paneme, ei vääri seda nime, sellepärast et tegemist on läbikukkumisega, see näitab tegelikult, et meil ei ole solidaarsust, meil ei ole koostööd, meie ümberasustamise kava on ka läbi kukkunud. minu arvates on need äh, näitajad täiesti naeruväärsed, äh, vähemalt hi hiljutise ajani. võib-olla midagi nüüd muutunud, me räägime saja viiekümne üheksast äh, pagulasest äh, saja kuuekümnest tuhandest ja see on naeruväärne. mulle tundub, et niimoodi edasi minnes me suuri edusamme ei saavuta. ministrid, te peate olema rangemad äh, ja te peate ebaseaduslikke sisserändajaid konkreetsemalt tagasi saatma, aga tagasisaatmiste korraldamine on väga keeruline kuidas oleks võimalik edasi liikuda selle tagasisaatmispoliitika valdkonnas, aga samal ajal austada ka ähm, põhivabadusi. jah, ma saan aru, et te tahate rohkem ähm, inimesi tagasi saata, aga ma tahaksin teada, kuidas te praktikas seda ellu rakendada kavatsete ja nüüd Schengen, jah, te ütlete, et me peame seda arutama, sellepärast et praegune süsteem ei toimi, aga mida te sellega silmas peate, äh, kui te ütlete, et me peame rääkima Schengeni süsteemist, kas meil on inimeste vaba liikumise põhimõte või ei ole seda? Äh, niisiis palun selgitage, kas te räägite tõesti uuest nii-öelda mini-Schengenist, äh, kes edasi liigub sellega, kuidas ellu rakendatakse, mis see endaga kaasa toob, kas meil on vaba liikumine või mitte? kui teie otsustada kommenteeri-, kui, kui teie otsustate öö, ähm, öö, kaotada Schengeni, siis te kaotate ühe Euroopa äh, tugisamba ja ja nüüd põhiõigused, põhivabadused, nende kaitse, mina olen põhiõiguste raportöör olnud äh, aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist ja mina nägin kui keeruline oli jõuda üksmeelele riigipõhise aruandluse küsimuses ja mina tahaksin teada, milliste algatustega te kavatsete välja tulla selleks, et tagada, et äh, te tõesti eh, omaksite kogu infot eh, liikmesriikides valitseva olukorra kohta selles vallas eh,. see on oluline selleks, et vaadata, mida on vaja liikmesriigi tasandil ära teha ennetuslikult, see on see, mida me tahame saavutada, me tahame ennetada rikkumisi ja me ei taha tagantjärele tarkusega tegutseda Äh, järgmine kõneleja, palun, suur aitäh ähm,. mina olen pärit Maltalt ja minu jaoks on väga oluline see, et minu kui Malta kodaniku jaoks ja Malta on ka üks trio eesistujast, äh, et äh, ja Malta saaks teha koostööd Hollandi kui eesistujaga, sellepärast et meie jaoks on tegemist väga olulise aastaga. me jätkame seda tööd, äh, mis äh, sai alguse viimaste parlamendivalimistega. me teeme tööd seotud ränderaportiga, mina töötan selle raporti kallal koos äh, kolleeg Kiengega ja kõik need teemad, mida te siin mainisite, leiavad kajastust ka seal raportis, äh, mida me tutvustame järgmisel esmaspäeval Strasbourgis. ma tahaksin rääkida olulistest teemadest. Äh, selle asjaolu väljatoomine, et kui me tahame Dublini määrust arutada ja me räägime sellest, mis on AKIS siiani olnud äh, halb ja mis on läbi kukkunud, kui me räägime sisserändest, siis äh, mina tahaksin et äh, Holland eesistujana tuleks ka arutama mm, ümberasustamisküsimusi, solidaarsust puudutavaid küsimusi, kuid kuus kuud on juba asju arutatud ja midagi suurt ei ole saavutatud Äh, mõnedel riikidel on väga suur äh, vastutus ja kohustus äh, ja meie tahaksime et asjaomased osapooled tunnistaksid, et tegelikult praegu edusamme ei ole suudetud saavutada rahvapartei fraktsioonina tahaksime meie mm, rõhuda just Euroopa varjupaigaõiguste rakendamisele. meie arvame, et me peame survestama neid riike, kes ei ole täielikult ellu rakendanud kõiki üksikasju, mis on direktiivis ja asjaomastes määrustes ära toodud ja ma tahaksin äh, survestada ja eesistuja peaks ka survestama neid riike, kes peavad need äh, sätted rakendama ja seda selleks, et kõik vajalikud standardid ja õigusaktid eh, oleksid eh, ellu rakendatud ühtselt kõigi poolt. mis puudutab piirivalvet, siis meie kui Rahvapartei eh, oleme tervitanud Euroopa Komisjoni poolsed ettepanekud ja me tahame järgmine kuue kuu jooksul omalt poolt tööd jätkata selles vallas. suur aitäh! suur aitäh, ma äh, tahaksin, et ministrid nüüd äh, omalt poolt e-, esialgu vastaksid äh, koordinaatorite poolt tõstatatud küsimustele, meil on veel kolmteist parlamendisaadikut, kes on avaldanud soovi küsimusi esitada, niisiis ärge võib-olla kõike siis praegu ära rääkige, võib-olla ainult esialgsed märkused, sest et hiljem saavad veel kolleegid sõna, kes vastutavad teatud toimikute eest, aga palun esialgsed kokkuvõtted The suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, lubage öelda, et äh, minu jaoks on ausalt öeldes muljetavaldav tänane arutelu. mul on väga hea meel, et me saame rääkida nõukogu nimel nendel olulistel teemadel, mille kolleegid välja tõid. kõigepealt terrorioht äh, eesistuja kavatseb keskenduda operatiivmeetmete rakendamisele nii nagu nad on ette nähtud euroopa uues sisejulgeolekustrateegias ja eriti me rõhutame seda kui oluline on süvendada infovahetust sellele on ka mõned kolleegid juba viidanud üks olulisi teemasid mis on arutelul järgneval ülemkogul kus on kohal ka teie eh, komisjoni esimees just nimelt see et kuidas tagada infovahetus ja teiseks me keskendume loomulikult seadusandluse rakendamisele, selle seadusandluse rakendamisele, milles on juba kokku lepitud, eriti reisiinfo osas. ja teiseks, nõukogu üritab alati leida tasakaalu rahva kaitsmisele julgeolekuriskide ja öö, äh, põhiõiguste tagamise vahel. härra Kirkhope ütles oma sõnavõtu alguses väga palju sooja meie eesistumise kohta ja ma tahaksin tänada teid teie heade soovide eest. aga siis esitas härra Kirkup mulle küsimuse radikaliseerumise kohta nõukogu komisjon ja euroopa parlament on selles osas minu meelest väga palju juba ette võtnud üks hea näide on näiteks äh, Europolis eraldi internetikuritegude üksuse loomine, see on juba kujunenud väga edukaks üksuseks ja nemad räänevad oma töös vägagi eh, nendele kogemustele, mida on meie Briti kolleegid eh, kogunud ja äh, nõukogu on seisukohal, et see on just nimelt üks nendest valdkondadest, kus tuleb parimaid tavasid jagada nii vihakõnede äh, osas kui ka muu osas. me oleme kokku kutsunud äh, esimeseks-teiseks veebruariks kõrgetasemelisele äh, konku-, konverentsi, mille pealkirjaks on just nimelt radikaliseerumisele vastane võitlus ja seal räägitakse kõikidest nendest teemadest kolleeg äh, Sargentini küsis ka mm, vihakõnede ja vihajutluste küsimuse, me oleme sellest nõukogus rääkinud ja kokku leppinud kahes asjas, kõigepealt äh, parimaid tavasid tahame vahetada ja teiseks tahame luua kahepoolsed kontaktid konkreetsete äh, isikutega, keda me peame nii-öelda vihajutlejateks. ja meie meelest on ka siin koostöö võtmetähtsusega nii näiteks Europolis äh, siis äh, nende eriüksuste loomine. seda on. kolleeg Wikström küsis õigusriigi põhimõtete kohta ja tegelikult esitas äh, sarnased küsimused ka härra De Jong ja, ja proua Sargentini ka. hiljutised arengud Poolas, põhiseaduskohus ja ringhäälinguseadus on tekitanud küsimuse õigusriigi põhimõtete järgimise kohta. nõukogu annab endast kõik selleks, et Euroopa põhiväärtustest peetaks kinni üle terve Euroopa Liidu. me kavatseme pidevalt jälgida kontakte komisjoni ja poli, Poola poli, parlamendi ja valitsuse vahel. järgmisel kolmapäeval tuleb see teema arutelule komisjonis ja siis on komisjoni seisukohad kõigile paremini teada, kuid loomulikult on olulised äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu ja Äh, Poola valitsuse vahel, Veneetsia komisjon võib mängida väga olulist rolli. üheksateistkümnendal jaanuaril räägite teie täiskogul olukorrast Poolas, see rõhutab veelgi selle teema tähtsust. nõukogu nimel äh, on kohal siis äh, meie välisminister. härra De Jong küsis minu käest, et kas ma võtan ühendust Poola kolleegiga, loomulikult. nõukogu eesistujana teen ma seda kindlasti kohe räägin temaga paljudest teemadest kindlasti, paljudel teemadel kindlasti, aga ka puudutame siis äh, neid mureküsimusi õigusriigi osas. proua Sippel esitas küsimuse küberkuritegevuse kohta ja esimene küsimus oli, et kas meil on küberkuritegude kohta ühtne definitsioon, kui see nii oleks, siis oleks see teile teada. kui selline definitsioon oleks olemas, siis te teaksite sellest. me kõik teame vist, et vabandust, me kõik ilmselt äh, mõtleme küberkuritegevuses ühtemoodi, aga tuleb tunnistada, et äh, on ka teatud ähmaseid äh, kohti selles. Holland eesistujana on seisukohal, et küberkuritegevus tekitab meile uusi probleeme. proua Sippel tõi siin näite pangaröövist. no see on selge, on selge, kus, milline kohus on pädev, aga kui näiteks äh, keegi surfab Prantsusmaal, äh, kurjategija on Saksamaal ja ohver elab äh, Kreekas, no vot siis tekib kohtupädevuse osas küll küsimusi ja see on just nimelt üks nendest punktidest, millele tahaks meie eesistujana rõhku panna ja arutelusid edasi viia järgnevatel kuudel proua Sipel küsis ka rahalise toetuse kohta, et kuidas me selle küsimuse lahendame, noh, need arutelud äh, lähtuvad komisjoni ettepanekust ja nõukogu on täiesti vee-, teadlik sellest, et me peame sellele asjale keskenduma laiemalt, sest et äh, me ei taha seda, et terrorigrupid üldse kuskilt raha saaksid. härra De Jong kinnitas ja suur tänu teile selle eest, et ka tema on valmis koostööd tegema meiega, et õigusabi osas äh, arvamuste vahetus äh, oleks äh, hea, nõukogu tervitab seda seisukohta ja ootan siis põnevusega meie kontakte. proua Sargentini küsis Ungari kohta ja Hollandi kohtu lahendi kohta. sellega on niimoodi, et Hollandi kohtunik on äh, peatanud vangide üleviimise Ungarisse äh, seni, kuni langetab otsuse Euroopa Inimõiguste Kohus. nõukogu eeldab, et see lahend tuleb ja pärast seda me siis hakkame asjaga edasi tegelema. ja lähtume siis sellest kohtulahendist ja võtame arvesse äh, ka selle, millised on Euroopa vahistamismääruse sätted selles küsimuses proua Ferrara esitas küsimuse terrorivastase võitluse kohta ja infovahetuse kohta. minu seisukoht on, olles ise olnud nõukogu liige aasta jooksul, on see, et kõik liikmesriigid on kõik veendunud selles, kui oluline on infovahetus mitteametlikul ministrite kohtumisel me keskendume sellele, kuidas infovahetust parandada, eriti mis puudutab tulirelvi ja lõhkeseadeldisi ja me toetame kõiki äh, lahendusi siis äh, riiklike äh, ennetuskavade puhul. ja nõukogu on seisukohal, et koostöö on siin jällegi võtmetähtsusega äh, Äh, elemendiks nii terrorismi kui ka organiseeritud kuritegevusvastases võitluses ja, ja Holland eesistujana on sellest vägagi teadlik. härra esimees, ma vist äh, vastasin kõikidele seni esitatud küsimustele. härra esimees ütleb, et äh, õigusriigi mehhanismi kohta tuleb kindlasti veel küsimusi, aga minister Taikov nüüd, küsimusi on palju, aga neid küsimusi tuleb veel rände kohta, nii et võib-olla piirdute esialgu viie-kuue minutiga koordinaatoritele vastates no suur tänu! sellisel juhul ei vasta lühidalt äh, lihtsatele küsimustele ja jätan rasked küsimused vastamata, kiusatus küll on, aga lähen asja juurde. ümberasustamise äh, skeem, kas me oleme sellega äh, täitnud oma eesmärki või mitte ja oma ülesannet. kui me vaatame praegu statistikat siis ma ei taha meie tööd küll kuidagi kaitsta, õigustada. aga kui me vaatame seda, milles me kokku leppisime, siis tegelikult ümberasustamine ei olegi võimalik, ainult üleviimine on võimalik. ümberasustamine nägi ette, et võetakse inimesed vastu, registreeritakse nad, aga meil ei ole neid süsteeme praegu paigas. kriisikeskused tuleb kõigepealt üles ehitada. ja me peaksime juba inimesi registreerima nende sõrmejäljed tuleb äh, sisestada süsteemi, me ei ole selleni jõudnud. veelgi enam, äh, ümberasustamine eeldaks ka pagulaste analüüsi igaühe äh, üksuse lä-, üksikjuhtumi läbivaatamist, vähemalt esialgselt tuleks dokumendid läbi vaadata, otsustada, kas nad jäävad selle seitsmekümne viie protsendi Äh, seega, et kas nendel on tõenäosus äh, pagulastaatus saada, kui palju on neil sugulasi ja nii edasi. tuleb vaadata, kas on äh, kuhugi loogiliselt võimalik need inimesed paigutada, et kodusüsteemi meil ei ole täna ja sellest ma rääkisingi, sellest, et me ei tohi jätta ootama, kuni need süsteemid on paigas, vaid peame alustama süsteemide testimisega ja kui nüüd küsite, mis on Hollandi seisukoht, siis me alustaks, alustasime Itaalia ja Kreekaga ja ootame aasta lõpus siis, et inimesed, esimesed inimesed äh, jõuavad kohale. aga praegu see ümberasustamise süsteem, nagu meie seda ette nägime, ei ole praegu paigas ma arvan, et me ei peaks ootama jääma, liikmesriigid äh, ei peaks ütlema, et ootame kõikide kriisikeskuste käimalükkamist, enne kui me hakkame inimesi üle viima, aga loomulikult ei ole üks võimalik teiseta. aga see ei tähenda seda, et inimesed jäävadki äh, nii-öelda toppama sinna äh, sisenemisriikidesse varem on olnud niimoodi, et inimesed ise asustasid ennast ümber, tulid kuhugi, kuhugi mandrile ja li liikusid ise ilma registreerimata tihti edasi. praegu toimub see ka nii. loomulikult äh, valmistab ka mulle muret ja meeleharmi see, kui aeglaselt see süsteem läheb, aga enne kui ma Kreekas ise käisin, olin ma palju sõnakam selles küsimuses, aga olles ise nüüd näinud seda, milline on olukord, siis ma saan aru, kui raske on see olukord loomulikult ma saan aru, et inimesed on pettunud, aga ma ei saa siiski öelda, et mitte midagi ei ole tehtud. asi oli lihtsalt selles, et me pidime nullist pihta hakkama. meil ei ole praegu hästi äh, toimivat süsteemi, mis oleks aastaid õlitat-, õlitunud, õlitatult töötanud, ei ole nii asi on lihtsalt selles, et äh, isegi arvutisüsteemid on saavutanud oma piirid äh, nende, nendel Kreeka saartel, kuhu kõige rohkem inimesi tulevad ja see loomulikult tekitab tohutuid viivitusi ja Eurotaki süsteem ei saagi neid üldse kanda. meil peaks olema natukene nüansseeritum lähenemine sellele no asi on ka muidugi selles, et nõukogu oleks võinud selle ettepaneku võtta vastu kiiremini, see oleks meile rohkem aega andnud. ja veel küsimused Schengeni tuleviku kohta ja teada-tuntud äh, mõtted, ma ei nimetaks seda veel ettepanekuks, äh, mini-Schengeni kohta, mis äh, mõnes riigis, sealhulgas ka Hollandis arutelul olid, selle kohta ma ütlesin, et see ei ole meie ettepanek, see ei ole meie eesmärk, meie eesmärk on, et Schengen oleks äh, nii hea süsteem kui võimalik, me ei näe siin mingeid varuplaane ette. ja Schengenit ei sea küsimärgi alla praegu ka liikmesriikide poliitiline tahe. kevadel kaks tuhat viisteist tuli juba välja analüüs, et kui me ei äh, leia ühiseid lahendusi, mida toetavad kõik liikmesriigid või kõik Schengeni liikmesriigid, äh, siis äh, lõpuks satub ohtu see Schengeni kokkulepe, see on analüüs, see ei ole mingi sooviavaldus, mida ma siin ütlen, vaid vastupidi. liikmesriigid ei suutnud jõuda kokkuleppele ja nii tekkiski oht on ju selge see, et kui inimesed ei jaga koormat, kui mõned liikmesriigid äh, lasevad inimesed lihtsalt läbi äh, teistesse riikidesse, kus nad peavad registreerima, siis tekivad pinged ja see ei ole naljaasi. liikmesriigid ei taha rakendada neid meetmeid minu meelest, nad ei tee seda sellepärast, et äh, neil ei olegi muid valikuid nii et äh, kui me teeme kriisikavasid, siis on loomulik see, et koorem tuleb jagada kahekümne kaheksa vahel. me tahame, et oleks meil äh, kokkulepped kolmandate riikidega vettpidavamad. me kõik teame, et ei ole iseenesestmõistetav, et me kokkuleppele jõuame ja on loomulik, et liikmesriigid hakka-, on hakanud mõtlema sellele, et mis saab siis, kui ma loodan, et me ei pea kunagi varuvariante kasutusele võtma. kui me ei leia lahendusi ja seda tuleb ka välja öelda, siis äh, ma ei usu, et liikmesriigid äh, ütlevad siis, et me nüüd ei teegi üldse mitte midagi, plaan läks, kukkus läbi äh, sekkub härra esimees. vot selliseid vastuseid me tahamegi kuulda, aga kõnelejaid on veel väga palju, kes soovivad sõna ja küsivad küsimusi migratsiooni ja Schengeni kohta. lubage neile anda sõna kõigepealt ja siis võib-olla lisaküsimusi on ka kolleegidel selle kohta, mida te ütlesite, nii et ähm, kaasame kolleegid ma saan aru, et teie võite vähemalt viieni jääda, võib-olla teie ka natukene kauem isegi härra Van der Stör peab edasi minema kuusteist nelikümmend viis järgmisesse komisjoni, aga teie saate siis pärast noh, natukene rohkem aega vastuseks. härra Pooni kõigepealt, kolleegid, palun piirduge kahe minutiga. härra Pooni. ma räägin poola keelt, kallid ministrid sooviksin teid tänada teie ettekannete eest eh, Hollandi eesistumise e-, eesmärkide kohta, see, mis puudutab nüüd piiride kontrolli, uute tehnoloogiate kasutamist, eh, et meie eh, piire kaitsta, sealjuures säilitades Schengenit ja rakendades Euroopa terrorismivastast direktiivi. Need on kõik võtmetähtsusega tegevused ja arvan, et järgnevatel kuudel ja nädalatel tegeleme selle küsimusega väga palju arvan, et see tähendab ka vajadust tõhusama koostöö järele. praegusel hetkel koostöö on puudunud, eriti puudutab see õigusriigi küsimust. olen pärit Poolast ning sooviksin tänada eh, ka ministrit eh, tema eh, rahuliku ülevaate eest olukorra kohta. Te tegelete selle küsimusega edasi, me ei tohiks ignoreerida seda, mis Poolas toimub. arvan, et äh, Eh, õigusriik eh, väärib eh, seda, et me kontrolliksime, kas põhiseaduskohtu, konstitutsioonikohtu õigusi on rikutud, peaksime seda küsimust edasi arutama ka selles komisjonis, muidki reegleid on rikutud, näiteks see, mis puudutab avaliku teenistuse sõltumatust, sest kriteeriumid on nüüd madalamad inimeste ametisse määramiseks, kes istuvad, kes teevad äh, olulist tööd ning hoolimata mõningatest vastulausetest hoolimata Poolas peaaegu, võetakse vastu peaaegu politseiriigi seaduse, aga puudutab, see puudutab ka andmekaitset äh, ja äh, turvalisuse, julgeoleku vahelise tasakaalu kaotamist ning äh, väga raske on äh, tulevikus äh, Äh, tuvastada äh, neid, kes andmekaitset rikuvad, see valitsus ei soovi sel teemal läbirääkimisi pidada. olen tänulik kõigile neile, äh, kes selle küsimusega soovivad tegeleda ning loodetavasti on see ka tulevikus kõne all. palun, kolleegid, hoidke oma kaheminutisest kõnest kinni, ütleb esimees. suur tänu, esimees. ka mina sooviksin tervitada Hollandi eesistujate esindajaid, soovin tänada neid nende ettekande eest. sooviksin tänada selle töö eest, mis on tehtud alaealiste direktiivi küsimuses, ma olin raportöör selles küsimuses, tegime tõhusat koostööd ka variraportööridega ning äh, oluline oli ka Luksemburgi eesistumise kompromissi validus ning äh, sooviksin äh, väljendada ka heameelt sellele, et äh, Hollandi eesistumine soovib äh, õigusabi küsimustes ähm, ähm, edasi liikuda, et me saaks vastu võtta kogu paketi. nüüd, mis puudutab kõiki neid teemasid, mis ta siin mainiti, sooviksin esitada lühikesi tähelepanekuid. üks neist puudutab terrorismi. ma ei ole ennetusest siin eriti palju midagi kuulnud ehk siis, et radikaliseerumist, integratsiooni, ennetustööga koolides, vanglates, mis on ometi nii oluline. ning veel üks oluline element võitlus varimajanduse vastu mis äh, kaudselt samuti toetab terrorismi, samuti ka igasuguse salakaubanduse vastu, nagu näiteks relvakaubandus seda on. me räägime siin äh, organiseeritud kuritegevusest, mis on Euroopa majanduse kaubandushuvide vastu ja teatud mõttes ka äh, toidavad terrorismi. arvan, et peaksime selles valdkonnas rohkem tööd tegema ja tahaksin teada, mida Hollandi eesistumine soovib selles osas eh, teha. suur tänu eh, ja Sofi Infeld. Eh, härrased Van der Stööri, Teikhoff, suur rõõm on teda, teid siin tervitada, mul on teile teatud küsimusi, kõigepealt sooviksin küsida pagulaste kohta. ma tahaksin öelda, et väga palju, väga palju lärmi tehakse selles äh, küsimuses, kõik teavad, et tegemist on tohutult olulise, keerulise küsimusega äh, me, ning uskumatu äh, on aga see, et liikmesriigid ei soovi selle küsimusega tegeleda, selleks on vaja poliitilist tahet me peaksime tegelema mitte ainult detailidega, ma tahaksin teada, kuidas on võimalik, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei suuda kokku, kokku leppida ning eh, tihtipeale räägitakse siin sellest, et me tähelepanelikult jälgime olukorda, ootame, mida Euroopa Komisjon kavatseb öelda. Mm, eh, minu meelest on see pisut kummaline. Eh, näiteks ollakse mures olukorra pärast Poolas, kuid nõukogul on kahtlemata selles osas oma seisukoht e, ning e, mina tahaksin teada tõesti seda, et e, millised tulemused võivad olla läbirääkimistel nõukogus endas ning see, mis te ütlete õigusriigi kohta, on väga ilus, kuid mulle tundub see siiski väga ebapiisav olevat, et kord aastas öeldakse, et räägime nüüd siin õigusriigist. kõik teavad, et on teatud valitsusi, liikmesriikide valitsusi, kes eh, liikmes, kes õigusriigi põhimõtteid rikuvad ja me teame seda kõik. seda on ka mitmed kolleegid juba öelnud. kui olukord jõuab siis nii kaugele, et, et eh, näiteks äh, Euroopa arreteerimismäärust enam ei täideta, siis see võib kaasa tuua ju tõsiseid tagajärgi ka meie sisejulgeolekule. nii et tegemist ei ole siin mitte ainult teoreetilise avaliku vabaduse küsimusega, vaid millegi enamaga. Holland peab seda dialoogi tugevdama ning samuti tahaksin e, küsida ka e, kahe direktiivi kohta, mis on praegusel hetkel blokeeritud, kuid mis on äärmiselt olulised, näiteks diskrimineerimise vastane direktiiv ning teine, mis puudutab eh, omandirežiimide eh, tunnistamist eh, abielupaaride puhul, mida blokeerivad Ungari ja Poola, kas kavatsete midagi teha, et need asjad edasi liiguks? härra proua Keller, palun. nüüd ümberpaigutuse osas loomulikult pole see lihtne teema ning äh, me juba teist korda üritame selles osas midagi ära teha, kahtlemata on tegemist äh, keerulise teemaga, äh, kuid üritame edasi liikuda. praegusel hetkel on selge see, et mõned riigid on välja pakkunud sadu tuhandeid kohti, teised pole ühtegi kohta ligipääsetavaks teinud ning oleme näinud ka seda, et pagulaste jaoks on ooteaeg liialt pikk, eh, üle kahekuune ooteaeg eh, on liialt pikk, inimestel on vaja kuhugi minna ja neil on vaja need kaks kuud kuskil eh, ka viibida, see ei, on liialt pikk aeg. on väga palju väikseid asju, mida on võimalik parandada, ära teha, kuid see tähendab seda, et on vaja suuremat läbipaistvust riikide poolt ning äh, ma tahaksin teada, kas härra Teikhoff on soovi, teil on soovi selle küsimusega edasi liikuda. teine küsimus, mis puudutab pagulast, pagulasse probleemi, see puudutab seda, et kontrollida, kes Euroopasse jõuavad eh, ning võidelda inimsmugeldamise vastu. minul on selline tunne, et me et me ei saa kunagi nende probleemidega äh, ühele poole, kui me ei hakka legaalseid Euroopasse jõudmise võimalusi äh, tekitama. see oleks väga hea, me päästaks palju elusid, seal oleks palju eeliseid, ma tahaksin teada, kas Hollandi äh, oma eesistumise ajal kavatseb algatusi avada selles osas, et legaalne ligipääs oleks võimalik mitte ainult paarile tuhandele pagulasele Türgist, vaid et oleks tõesti toimiv alternatiiv kõigi pagulaste jaoks suur tänu ja härra Kirkus, suur tänu teile. ma räägin kreeka keeles. suur tänu. ma lugesin äärmiselt huvitavat dokumenti, mille eesistuja riik esitas, millest eh, mainiti näiteks hotspots, samuti tagasisaatmise küsimusi ning samuti ka koorma jagamist peame arvesse võtma seda, et äh, need äh, keskused ei toimi, kuigi nad oleks pidanud oktoobris juba toimima hakkama. praegusel hetkel äh, näiteks Ehm, eh, oli olukord selline, et eh, lennuk läks tagasi saadetavatega Pakistani, tulid tagasi, pool lennukit oli endiselt täis, sest Pakistani valitsus polnud neid nõus vastu võtma. Eh, praegu sajad tuhanded inimesed tulevad üle meie merepiiride ning mm, me võib öelda seda, et praegusel hetkel on mitmed tuhanded inimesed vastuvõtukeskustesse saadetud äh, sealt on nad edasi saadetud. ja kui nad ei saa pagulaste saatust, saadetakse nad tagasi, see on põhimõte, kui keegi nüüd ütleb, et tegemist on eh, olukorraga, mis pole just ideaalne, aga teeme kõik selleks, et olukorda lahendada. siis ma ütleks, et head tahet on olemas, aga olukorda ei suudeta adekvaatselt lahendada. ma ei soovi, et te meiega oma hirme jagaksime, meie hirmud on ju samasugused, ma ei soovi, et Kreekat tabas samas, samasugune suvi nagu eelmine oli. tahaksime teada täpselt, millal need vastuvõtukeskused toimima pannakse eh, ja sooviksin teada, mis juhtub kõigi teistega, mis juhtub ümberpaigutamistega. meile tahame arvusid, me soovime ajakava, me sooviksime teada ka, millised eh, tulemused olnud teie teie võrdlus äh, äh, töödel, meil on vaja mingisugust dokumenti, mille on, mis on aluseks võtnud äh, faktid. Grazie. proua Kienge, palun. suur aitäh. mina tahaksin jätkata sealt, mida Roberto Metsola juba varasemalt mainis, järgneval nädalal esitatakse strateegiline algatusraport, keskendutakse sisserändele ja vajadusele üleüldise ja tervikliku lähenemise järele. seal algatusraportis tuuakse ära paljud need aspektid, mida siin ka välja on toodud ja seetõttu ma tahaksin omalt poolt ka esitada mõned küsimused kõigepealt äh, ma loodan, et me suudame teha koostööd äh, terve teie eesistumise jooksul selle äh, teemaga, sest see moodustab Euroopa Parlamendi ametliku strateegia selles valdkonnas. teiseks Te rääkisite nendest äh, probleemidest ja raskustest, millega paljud liikmesriigid silmitsi seisavad, kui nad noh, püüavad rändevooge hallata. millist abi kavatsete anda teie nendele liikmesriikidele ja eriti tahaksin teada, kuidas te kavatsete tegeleda selle piirikontrolli küsimusega? Äh, piirikontrollid muutuvad ju järjest sagedasemaks. Äh, nüüd ma jõuan veel ühe kolleegi poolt tõstatatud küsimuse juurde näib, et äh, toimub arutelu mini-Schengeni piirkonna küsimuses, kas te võite kinnitada, et see nii tõesti on? ja viimaseks tahaksin äh, öelda järgmist. ma ei ole kuulnud teie poolt midagi äh, selle kohta, mis puudutab islamofoobia ja rassismi ja ksenofoobia vastast võitlust, kas jätsite selle teema välja teadlikult? aitäh, proua Stevens, palun suur aitäh, mm, austatud esimees, ministrid, kolleegid, mul on ka üks küsimus sisserände küsi-, äh, kohta. ma kuulasin väga hoolikalt seda, mida siin öeldi ja tundus, äh, et te ütlesite, et tegelikult ma peaks küsima küsimuse, kas teie leiate, et Euroopa et pagulased, kellel on ajutine kaitse näiteks Türgis, et kas neid on võimalik tagasi saata või te ütlete, et me peame kõik sisserändajad, pagulased vastu võtma, kes Euroopasse jõuavad ja nad ümber jaotama? Te äh, viitasite ka oma sõnavõtus Dublinile. Dublini reeglistik ütleb, et Euroopa Euroopa äh, Liidu riik, kuhu pagulane saabub, äh, vastutab pagulase vastuvõtmise eest. aga kui vaadata seda, äh, kui palju inimesi Kreekasse ja Itaaliasse saabuvad, siis see ei ole enam võimalik. kas te kavatsete jätkuvalt ümberasustamise küsimusega edasi liikuda ja kui jah, siis kas te teete seda tööd praeguste plaanide kohaselt või te püüate tulla välja uute lahendustega ja valite mõne muu tee? mulle näib, et äh, Dublini kõrvaleheitmine ei ole lahendus, aga mis alternatiiviks on, proua Tali, palun? aitäh. ma tahaksin tänada Hollandi eesistujaid kes oma prioriteetidest meile rääkisid. ma ei taha pöörduda tagasi äh, ümberasustamismehhanismi juurde, sellepärast et selle teema kohta on esitatud juba päris palju küsimusi, kuid minister Taikov, äh, te ei vastanud väga paljudele äh, esitatud küsimustele minu arvates. mina olen pärit Maltalt ja kui ma lugesin kolme eesistuja ühisprogrammi, siis mul oli hea meel, et ma nägin seda, et teie rõhutate liikmesriikide poolset vastutust ja solidaarsust. ja tegelikult see on väga hea, kui me tunnistame seda, et asjad liiguvad tõesti aeglaselt, kuid peab ütlema ka seda, et liikmesriikidel ei ole piisavalt vahendeid, aga see ei tohi olla äh, vabanduseks äh, käes, käed rüppes istuda. ma ütlen seda sellepärast, et ma kõnelen siin sotsiaaldemokraatide variraportöörina alalise ümberjaotamismehhanismi küsimuses, sest et kui me püüame äh, tulla välja solidaarsuse äh, Äh, seadusandlusega, äh, siis me peame selles kontekstis ajutiselt juba midagi paika panema, sest vastasel korral ei ole pikaajaliselt midagi mõtet ju planeeridagi. ma tahaksin teada, mida Holland eesistujana ja tegelikult kolm eesistuja trio siis kavatseb äh, ette võtta ja küsimus minister Van der Steerile. tehnoloogia kasutamine võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu, äh, need võrgustikud on äh, väga olulise tähtsusega ka Euroopas inimeste salakaubitsemise valdkonnas ja tegelikult äh, on vaja ühtset lähenemist selleks, et võidelda inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu. kuid kuidas te tahate selle teemaga tegeleda? ma tahaksin teada konkreetseid samme, eh, kuidas on eh, tagatud tasakaal põhiõiguste ja julgeoleku vahel, aitäh! suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. suur aitäh, minister Van der Steer, te juba mainisite seda, kui oluline on õigusriiklus eh, Hollandi eesistumisperioodi jaoks ja ma tervitan teie avaldust selles vallas ja ma tahan teiega kindlasti selles vallas ka koostööd teha õigusriiklus on Euroopa Liidus oluliseks probleemiks. on liikmesriike, kes ei austa põhiõigusi, meediavabadust ja nii edasi. Ungari ja Poola on teada-tuntud näited äh, sellest äh, mitteliberaalsest demokraatiast ja meie Euroopa Parlamendis äh, oleme väga põhjalikke arutelusid maha pidanud, avaldusi teinud, seireprotsesse läbi viinud ähm, õigusriikluse küsimuses Euroopa Liidus, kuid reaalsuses ei ole midagi aset leidnud, toimunud ei ole midagi, selles valdkonnas ei ole nendes riikides midagi oluliselt muutunud ja seetõttu paljud kodanikud, paljud valijad palu, tahavad teada meilt ja teilt, mida te ette kavatsete võtta sellise mitteliberaalse demokraatia küsimuses Ungaris ja Poolas. mina olen veendunud, et nõukogu peab äh, selles valdkonnas palju rohkem ära tegema ja ma tahaksin teada, millised on konkreetsed plaanid teil selles valdkonnas selleks, et tagada õigusriikluse põhimõtete austamine, eriti just teatud Euroopa Liidu liikmesriikides? suur aitäh! suur aitäh ja proua Windburn, palun. aitäh, aitäh, esimees ja härra ministrid, aitäh ka teile, aitäh eh, nende ettekannete eest kaks tuhat kuusteist saab olema äh, olulise tähtsusega aasta, kui me räägime sellest, äh, milline mulje jääb meist äh, välismaailmale. Teid ootavad ees suured väljakutsed, sellepärast et teie just teete olulistes valdkondades tööd. kui me räägime sisserändest, kallid kolleegid, siis meie ees on tohutu suured väljakutsed kuid talvel see rändevoogude surve on natukene väiksem ja see on tegelikult eeliseks teile. näib, et teiepoolne lähenemine ei olnud, ei ole olnud just väga hea ja miks me peaksime siis uskuma, et te suudate järgneva kuue kuu jooksul tulla toimiva lahendusega välja ja mis nüüd puudutab seda ümberjaotamismehhanismi, eh, mida teha nende riikidega, kes keelduvad eh, omapoolset vastutust kandma, kaitst. kas me võtame tarvitusele sanktsioonid või mida nendega teha, kas te olete selle peale mõelnud? ja veel üks küsimus. milline on teie nägemus äh, välisvõitlejate küsimuses, kes on olnud Süürias ja nüüd tagasi pöörduvad? kas äh, teie pooldate seda, et äh, kasutusele võetakse õiguslikke meetmeid äh, mitte ainult ei räägitaks deradikaliseerimisest, kas me saame reaalselt äh, võtta tarvitusele mingisuguseid meetmeid selleks, et karistada neid inimesi, kes on neid kohutavaid asju to toime pannud. kas te olete mõelnud äh, näiteks kodakondsuse äravõtmise peale äh, ja nüüd relvade direktiiv, muudatused sellesse direktiivi muudaks meie olukorra Rootsis keeruliseks, milline on teie nägevus sellest? proua Björk, palun. suur aitäh jaa, minister, ma arvan, et teil on õigus, kui te ütlete, et Euroopas valitseb usaldamatus ja eh, sest seda sellepärast, et eh, me veame alt pagulasi ja ka äh, neid kodanikke, kes äh, tahavad, et Euroopa võtaks suurema vastutuse, aga Euroopa ei võta endale vastutust. inimesed näevad, et pagulasi ähm, hoitakse ebainimlikes tingimuses Dunkirkis, Calais ja nii edasi. niimoodi ei tohi inimesi kohelda ja Euroopa Liit ei paku vastuseid omalt poolt ja nüüd teie eesistujana peate näitama, et me ei Äh, mängi rassistide kätesse palli ähm,. mu kolleeg just mainis ka seda, me ei taha Euroopat kindluseks muuta, see ei ole tulevik, kuhu me peaksime liikuma. minule valmistab väga muret see, kui ma näen algatusi, mille eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu välispiire, samal ajal kui meil ei ole mingit Ähm, plaani selles osas, kuidas ähm, äh, pagulasi Euroopa-siseselt aidata, miljonid inimesed ju liiguvad selleks, et äh, saada kaitset. seetõttu ma tahaksingi äh, teada, mida te teha kavatsete. tegelikult aluslepingud pakuvad võimalusi liikuda edasi ka väiksemate, väiksema arvu riikidega kui kakskümmend kaheksa, nendega, kes tahavad tõesti edasi liikuda. Ähm, kas te teete omalt poolt kõik selleks, et aidata neid liikmesriike, kes tõesti tahavad tegutseda selle asemel, et liikuda jätkuvalt selle tupikseisu suunas, kuhu me praegu teel oleme. ja ma kordan ka seda, mida Poola ja Ungari kohta on siin öeldud äh, see on tõesti väga olulise tähtsusega küsimus, millega me peame tegelema, sellepärast et vastasel korral me näeme ka varsti teisi riike eh, sinnapoole liikumas, seal ka võetakse vastu seadusi, mis eh, ka ei vasta demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele eh, ja see mängib trumbid kätte paremäärmuslastele, kes tõstavad pead üle kogu Euroopa, aitäh! minister Van der Stöör tegelikult praegu peaks juba lahkuma ja ma annaksin talle praegu siis sõna, et ta vastaks küsimustele, mis puudutab õigusriigi küsimusi ja minister Täikov, nagu ma saan aru, jääb edasi meie kohtumisele. kolleegid, kaks kõnelejat veel. ja nendele ma annaksin ka sõna enne ära. järgmine kõneleja, palun suur tänu, äh, härra esimees, härra ministrid, suur tänu, et tulite meie koosolekule. ma tahaksin rääkida õigusriigi põhimõttest Euroopas. väga palju on räägitud äh, Poolast, äh, Ungarist härra Niedermüller viitas sellele ja tuleksin tagasi nende küsimuste juurde, nimelt need ähm, süsteemid, mis on ette nähtud pagulaste kohta, äh, kiirendatud protsessid, tahaksin rääkida Slovakkiast, Slovakkia äh, peaminister äh, näeb kõikides moslemites terroriohtu või Taani, kes on asüülitaotlejate vara võõrandanud, kui neil on rohkem kui kolm tuhat Taani krooni ja eh, Taani ja Rootsi vahel eh, piiride taastamine on väga palju näiteid, eh, mis tegelikult läheb väl-, vastu õigusriigi põhimõttele ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht mais tuleva erakorralise ülemkogu kohta, kas võetakse vastusele Euroopa Ehm, inimõiguste konventsiooni osas mingisuguseid äh, otsuseid ja mida te kavatsete välja pakkuda, ma tean, et see ei ole loomulikult lihtne teie jaoks liikmesriigidega kokkuleppele jõuda, aga tuleb minna kaugemale kui lihtsalt äh, tühjade sõnade tegemine, tuleb meelde tuletada, mis on meie väärtused ja neid väärtuseid ka rakendada. suur tänu ja härra Džesek viimasena. suur tänu, härra esimees. minu küsimus teile, kas äh, te olete mõelnud ka sellele, et võiks kasutada ajutise kaitse direktiivi sätteid aastast kaks tuhat üks äh, pagulaskriisi puhul. tegemist on vahendiga, mis äh, ju tegelikult kujundatigi sellise olukorra lahendamiseks, millega me oleme täna silmitsi, aitäh suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes teises voorus äh, sõna said, kõne eest kinni pidasid ja nüüd siis ongi võimalus äh, minister Van der Sõel äh, vastata küsimustele, enne kui ta peab edasi minema õiguskomisjoni ette. suur tänu, härra esimees, luba, lubage kõigepealt tänada proua Džinnitšit tema märkuste eest terrori kohta. terroriküsimused on nõukogus prioriteediks mitteametlikul ministrite kohtumisel jaanuari lõpus on see päevakorras prioriteet ja anname endast kõik selleks, et rakendada kõik äh, nõukogu järeldused eelmise aasta lõpust ja tulemus on veel üks kõrgetasemeline konverents äh, radikaliseerumise vastane, vastase võitluse osas, proua Tšinitši viitas, kui oluline on ennetav tegevus, me oleme sellega nõus ja märtsis siis äh, terrorivastase äh, võitluse alane konverents ka tuleb, nii et teema on prioriteediks meie jaoks. proua Inentvelt äh, küsis ka õigusriigi kohta, tulen äh, konkreetselt selle asja juurde veel hetke pärast tagasi, aga ka seda, mis puudutab äh, registreeritud partnerlusi ähm, ja varaõigust. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ütles nõukogu, et ei ole poliitilist kokkulepet kompromissteksti osas, eesistuja tegi järelduse, et ei ole võimalik ettepaneku eesmärke täita mõistliku aja jooksul liidu poolt. liikmesriikidel on nüüd võimalus äh, aluslepingutes ette nähtud sätteid rakendada, kui nad tahavad süvendatud koostöömenetlusele minna. ja nõukogu nimel võin ma siis kinnitada, et äh, rohkem kui üheksa liikmesriiki on sellise taotluse esitanud komisjonile ja ootame nüüd siis, et komisjon teeb oma ettepaneku äh, mis puudutab süvendatud ja laiendatud koostööd, kui see otsus langetatakse, siis otsustab nõukogu Euroopa Parlamendi toetusel selle küsimuse ära ja proua Innentvelt, äh, ma kinnitan teile, et äh, Holland eesistujariigina peab seda teemat oluliseks. proua Kienge küsis äh, vihakuritegude kohta, ksenofoobia, diskrimineerimise vastase võitluse kohta. meil on äh, tulemas äh, Põhiõiguste Ameti töögrupi regulaarne kohtumine eesistumise ajal, see puudutab just nimelt vihakuritegusid ja nendealast aruandlust. eesmärgiks on koostööd suurendada ja aruandlust hoogustada ja seda, et ametlikult registreeritakse sellised kuriteod ja et äh, esitatakse töögrupi kohtumisel ka kompendium, kus räägitakse siis riskifaktoritest ja nendest elementidest, mida on kasutatud Euroopa Liidus selliste kuritegevuse, kuritegude vastases võitluses. proua Innendel küsis ka diskrimineerimise vastase direktiivi kohta kolleeg Asher tegeleb selle asjaga ja teab, kui rasked need arutelud on. proua Talli küsis inimkaubitsemise kohta tulemus on ka sellel teemal Amsterdamis konverents kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal jaanuaril. ja selle konverentsi jooksul äh, näeme me siis ette mitmetasandilise koostöö käivitamise, eriti mis puudutab tööturu osapooli, aga ka see teema on meie jaoks üks prioriteetidest ja õigusriigist veel. kõik need märkused, härra esimees, mis täna siin tehti teie parlamendiliikmete poolt näitavad seda, kui palju muret tuntakse siin parlamendis õigusriigi kohta. ma ütlesin oma avasõnades juba seda, et nõukogu on täiesti teadlik sellest, et äh, õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu nurgakivi ja seega me kavatseme valitsuse ja Poola valitsuse vahelisi kontakte jälgida ja tahame omalt poolt panustada sellesse, et äh, põhiõigustest peetaks terves Euroopa Liidus kinni. üldasjade nõukogu mais võtab selle teema ette samamoodi. ja härra esimees, veel lõpetuseks. nõukogu äh, tahab äh, veelgi hoogustada koostööd Euroopa Parlamendiga, ootame äh, huviga teeb koostööd, et see koostöö sujuks paindlikult, oleks tulemustele suunatud vastastikuse austuse valguses ja seda kõike Euroopa hüvanguks. suur tänu! suur tänu, härra minister, ma juba ütlesin kolleegidele, et lähete nüüd edasi põhiõiguste komisjoni juurde, seal on palju vähem inimesi. aga te teate, millised on teie priori-, millised on meie prioriteedid, millele meie tähelepanu tahaksime pöörata ja suur tänu, et tulite oma eesistumise alguses kohe meiega kohtuma. annaksin nüüd aga sõna minister Täikhoofile kellel on nüüd piisavalt aega selleks, et vastata kõikidele küsimustele rände kohta, ka nendele küsimustele, mis enne jäid vastamata. nii et äh, võite rahulikult vastata kõikidele küsimustele põhjalikult, Schengen ja nii edasi. minister Raikov, üritan vastata e e enamus küsimustele, aga meil on kümme minutit. vaatame, mis õnnestub ära teha selle ajaga paljud küsimused äh, olid põhimõttelist laadi, et kui suure koorma me välja kanname. tegelikult on kahte tüüpi küsimusi, mis on veel õhus. saadikud äh, on küsinud küsimuse selle kohta, et kas me peaksime ellu viima ühe plaani, et kõik liikmesriigid peaks olema nõus ja siis esitati küsimusi selle kohta, kuidas on üldse võimalik panna liikmesriike äh, Äh, millegi osas otsustama ja see ongi see, ei ole selge see, et kõik liikmesriigid tahaksid ühte ja sedasama. ja teine asi, mis on eesistuja peamine ülesanne minu meelest, on see, et kuidas leida sellised ettepanekud, mis võetaks vastu. ma saan aru nendest inimesest, kes ütlevad, et me lihtsalt raiskame aega, kui me ilusti sõnastatud ettepanekuid äh, koostame, mille kohta on aga algusest peale teada, et neid iialgi ei toetataks piisavalt ja see puudutab ka seda, et liikmesriigid ei taha oma kohustusi täita. Euroopa Komisjoni ülesanne on, ongi äh, tagada see, et äh, need asjad ei jää karistamata. me ei saa ju võtta vastu äh, eeskirju, näha ette ka, näha, näha ette ka rikkumismenetluse ja siis liikmesriigid ikkagi ütlevad, et no vot, meie ei täida. kui me sellise loogika oleksime nõus, siis kõik äh, ettepanek, kõik kokkulepped, mille me oleme sõlminud, oleksid ohus me peame leidma siis tõesti viisi võtta vastu selliseid seisukohti, mis vastavad kõikidele muredele. ma saan aru nendest inimestest, kes küsivad, et kuidas on võimalik panna liikmesriigid ümberasustamismehhanismi osas kokku leppima esimene oli äh, piiratud ettepanek ja isegi siis oli võimatu leida kokkuleppele. ei olnud võimalik ka seda kvalifitseeritud häälteenamusega läbi suruda ja nüüd on seda väga raske rakendada, mida edasi teha? seni me oleme keskendunud ainult varjupaiga taotlejate äh, ümberasustamisele liikmesriikide vahel ja me ei ole tegelikult pööranud nii palju tähele asjale, mis on asjaga seotud. nimelt, et see süsteem ei saa olla äh, Äh, lahtine. kui me küsime liikmesriikidelt, kas nad on valmis võtma N protsent pagulasi vastu, siis see sõltub sellest, et äh, kas on ka kogupildist mingisugune ülevaade, kas me räägime N protsendist mingist lõpmata arvust inimestest, siis on need arutelud hoopis teist laadi kui see, kui me teame, et äh, kui kui suurest hulgast siis see N protsess on, protsent on võetud me ei pea mitte ainult tagasi saatma neid inimesi, kellel ei ole õigust siia jääda, vaid ka ennetama seda, et inimesed tuleksid ebaseaduslikult äh, siia. see muidugi ei tähendaks seda, et me toetame seda, et mitte keegi Euroopasse ei tuleks. Äh, kuid selle saavutamiseks peavad vastutuse võtma, kandma Euroopa institutsioonid, mitte ainult nõukogu, kuid vastutust peavad kandma ka meie institutsioonid sellest piirkonnast, kus inimesed on pärit, ähm, et pakkuda varjupaika neile nende enda piirkonnas. ja kui piirikontroll on paigas, siis äh, peaks ümberasustamine tõesti äh, olema lahendus, äh, sest siis neid inimesi, kes siia tulevad, oleks vähem Euroopa ümber äh, müüri ülesehitamine ei ole lahendus, see ei ole lahenduseks, et me oma humanitaarõigusi ei kohust-, õigusest tulenevaid äh, õigusi, kohustusi ei täida, vaid me üritame paremini kontrolli alla saada neid vooge ja nii on, oleks välja selgitatav ka see, et kui suur on see N protsent äh, siis kogu, kogu ähm,, kogu arvust meie eesmärgiks ei ole süvendatud koostöö väikese käputäie liikmesriikide vahel, praegu see nii on. kui me ausalt vaatame asjale otsa, siis äh, kõige rohkem tööd on ära teinud äh, väike hulk liikmesriike ja sellele trendile tuleb teha lõpp. ei ole minu meelest hea signaal see, et kui me sellist retoorikat kasutame kui me valetame oma kodanikele ja, ja hoidume oma humanitaarkohustustest kõrvale, siis on tulemuseks see, et hea küll, te jääte lihtsalt liikmesriigi aruteludest välja ja läheme edasi äh, nende äh, riikidega, kes äh, on valmis midagi ette võtma ja teised ei pea midagi tegema, minu meelest see ei ole lahendus. ükskõik mis küsimuses. jah, lihtne see ülesanne meie ees ei ole aga äh, see on ainus viis, kuidas me liikmesriikide vahel kokkuleppele jõuame. kui me sõlmime kokkuleppeid kolmandate riikidega nagu Türgi või teised riigid, siis äh, meie loogika olla selline, et meil on kaks viisi, ümberasustamine ja ümberasustamine siis ka, kui inimesed on illegaalselt siia toodud me ei saa toetada piiramatut juurdepääsu Euroopa pinnal äh, paiknevatele varjupaikadele. sama puudutab ka seda loogikat, mille kohta küsimus küsiti, et kui me oleme nõus sellega, et äh, sisenemise riik ei saa mm, kanda ära tervet koormat, kas siis me keskendume ümberasustamisele ainult Euroopa sees? ei, mina arvan, et see ei oleks mõistlik. see ei oleks uue süsteemi jaoks hea alus. see ei saavutaks ka konsensust ja seega tuleb ka arvestada täiesti legitiimseid küsimusi selle süsteemi kohta lõpptulemus ei tohi olla see, et äh, kuivõrd meie suut-, kui meil ei ole piisavalt suutlikkust, kõik teised jäävad kõrvale ja, ja ainult ähm, üksikud liikmesriigid peavad kogu selle töö ära tegema. ja härra Kirkhope ütles, et äh, Ehm, paljusõnalistest strateegiatest ei ole kasu, tuleb äh, konkreetsed kalendrid panna paika. nojah, näiteks kriisikeskuste puhul me tegime seda, panime tähtajad paika, aga nendest ei peeta kinni. tegelikult ei ole asi ainult nõukogus. Äh, kui hakatakse tegelikkuses asju ette äh, ellu viima, siis põrgut-, põrkutakse tihti igasuguste probleemidega silmitsi riigid ei ole olnud äh, abivalmid äh, selle abivalmiduse kujunemiseks läheb aega. arvestama peab kohalike oludega, rahva arvamusega tuleb selgitada neile, mis hakkab toimuma äh, näiteks Kreekas kui inimestele, et mida tähendab kriisikeskuse loomine nende kodusaarele ja nii edasi. meie eesistujana liikmesriikidena oleme valmis aitama Itaaliat ja Kreekat nende kriisikeskuste loomisel, kui seda on vaja, kuid kahjuks äh, läheb natukene aega ka selleks, et äh, välja selgitada, millist abi on vaja, millist üldse on võimalik pakkuda. sellega on nõus ka kohapealsed inimesed, ma käisin ise seal piirkonnas kohtusin paljude oma kaasmaalastega, kes on seal juba kuid tööd teinud, rääkinud sellest, mis on tehtud, millised edusammud on olnud viimastel kuudel, aga mitte keegi ei olnud äh, rahul sellega, mis on seni saavutatud. kalendrid on paigas ammu, tähtajad ammu paigas, äh, komisjoni poolt välja pakutud, nendel on see eelisõigus ja nad on öelnud, et selleks päevaks on need kriisikeskused töös ja kuivõrd asjad ei ole plaani äh, järgi läinud, ongi, olemegi välja pakkunud, et äh, me võtame esialgu vähem inimesi selleks, et äh, süsteemid paika saada ja siis pärast edasi veel inimesi. kõik liikmesriigid, kui neile öeldakse, et te peate nädala äh, jooksul oma ümberasustamise kohustuse täitma, siis see ei ole ju lahendus, me ei ole ei kriisikeskusi loonud ega ka inimeste ümberasustamist korralikult teinud. nii et me peaksime pikaajaliselt keskenduma nendele kriisikeskustele, registreerimiskeskustele, et need oleksid hästi toimivad keskused, mitte ainult äh, mingisugused vahe mm, peatused äh, nii et äh, tähtajad tuleb panna paika, jah, aga tuleb äh, seda teha realistlikult, äh, kõik peavad abistama nii palju kui võimalik. mis kell te tahate lõpetada või on teil mingeid konkreetseid küsimusi? kas te sooviksite tagasi tulla mõne spetsiifilisema küsimuse juurde äh, kui soovite, siis palun, võite seda julgelt teha. I mean, most were on these topics, so enamus küsimused olid neil teemadel, nii et ma arvan, et eh, see kõik on okei okay., suur tänu, suur aitäh teile eh, täpsete vastuste eest teisele vooru küsimustele see on teine kord, kui kaks ministrit on tulnud meie komisjoni ette ning üks lisaküsimus juba esimeses voorus ja teises voorus tuldi selle juurde tagasi, puudutab Khaled ja äh, Dunkirki, kas äh, täpsustaks midagi selle kohta? jah kuna see on mm, pisut keerulisem küsimus kui ainult Euroopa Liiduga seonduv, eh, siis sooviksin öelda, et oleme kontaktis kõigi asjasse puutuvate riikidega. oma kogemuste järgi Hollandi valitsuses eh, võin öelda, et meil on kolmepoolsed kokkulepped Belgia ja Suurbritanniaga, eh, mis selles, mis puudutab transporti meie riikidest Suurbritanniasse, mis puudutab nüüd Galeed, siis me ei saa keskenduda siin ainult ühele osale probleemist, mis saab alguse Lääne-Balkanitest, kui pakutakse asüüli ühes riigis ja kui seda asüüli ei soovita, soovitakse edasi riigile, seda eh, reeglites ette ei nähtud. ning eh, ja kui soovitakse asüüli, Eh, kui seda pakutakse, võetakse vastu, reaalsuses elus näeme vastupidist. Eh, näiteks ei soovita kas asüüli Prantsusmaal, ükskõik mis põhjustel, või siis teavad, et, et vastuseks saavad nad ei, oleme ka seda näinud. arvan, et eh, prantslased ja britid peavad praktilised lahendused leidma. toetame neid võimaluse korral täielikult, tegemist on ju ka majandusliku küsimusega, kuid ei näe ette kiireid lahendusi. Ehm, on vaja, et asjasse puutuvad riigid otseselt äh, tegeleksid selle küsimusega, palju on aasta jooksul juba tööd ära tehtud ja on tehtud ka edusamme. väga raske on praegu konkreetsemalt midagi öelda, sest äh, ei tea, kas äh, see probleem suureneb, kui arv, inimeste arv kasvab või mitte, kuid äh, praegu peab selge prioriteet olema ähm, kaasata osa, asjasse puutuvaid riike ning äh, meie äh, liikmesriigina oleme samuti kaasatud, kuid samas tegemist ei ole olnud teemaga, mida oleks ülemkogus arutatud. suur tänu, ma peaksin lisama ka seda, et, et teil võib jääda mulje, et me tegeleme põhiliselt migratsiooniga, kuid tegelikult mitte. me tegeleme väga holistiliselt migratsiooniküsimustega. ja üritame teha kõik parlamendis selleks, et äh, protsessi kiireldada, nagu kuulsite teiste saadikute käest, on kolleegidel detailne ülevaade sellest, mis toimub ning teatakse täpselt, mis liikmesriikides eh, toimub, tegemist on kiireloomulise küsimusega, ma ei eh, kõhkle hetkekski teie tubliduses, eh, kuid iganädalaselt igatahes kindlasti oleme teiega kontaktis äh, kõigis neis küsimuses, tegemist on kriitilise tähtsusega küsimustega ning mis puudutab õigusloomelisi teemasid, siis äh, koostöö on kindlasti väga tugev ja no tahame tugevat koostööd nagu ka eelmise eesistuja riigiga Te rääkisite suurtest mureküsimustest, me oleme tagasi puhkuselt, kõik on pisut roostes või väsinud, kuid samas oleme tõsiselt mures selliste küsimuste pärast nagu ümberpaigutus ja muud sellised asjad. nii et äh, suur tänu äh, ja selle eest, et siia tulite ja küsimustele vastasite, tegemist on jätkuva protsessiga ja ootame huviga teie järgmist külaskäiku. suur tänu kolleegidele teie kannatlikkuse eest ja suur tänu selle eest, et ootasite kogu protsessi lõppfaasi. järgmine kohtumine toimub neljateistkümnendal jaanuaril neljapäeval ning peaksin mainima, et teeme kõik selleks, et et tulevikus esmaspäeviti ja neljapäeviti ei ole kohtumisi enam samal nädalal Ehm, loodetavasti see ei lähe nii enam tulevikus, sel nädalal oli see lihtsalt möödapääsmatu ning kolleegid, kes küsimusi ei saanud esitada, vabandan ning üritan olukorda kompenseerida tulevastel kohtumistel, suur tänu.